Dear colleagues, I would like to start our meeting. kallid kolleegid, tahaksin alustada meie koosolekuga. meie koosolekut kantakse inter-, intranetis üle, nii et annan seda teile teada, vot kõigepealt tuleb meil kinnitada päevakorda ja mul on teile anda paar informatsiooni. härra Udžias, kes teatas sekretäriaadile, et tal ei ole võimalik täna siia tulla ja sellepärast arvamuste vahetus tema arvamuse üle piirkondlike lennujaamade ja lennuteenuste tuleviku üle Euroopa Liidus, päevakorrapunkt number kuus nimelt, selle lükkame me homme hommikuks äh, päevakorrapunktiks äh, pärast kaheksandat punkti ehk härra Alfonsi raportit ja tahaksin paluda härra Alfonsilt, et ta oleks ka võimalikult paindlik, nii et võib-olla saame arutada et täna võib-olla juba natukene tema raportit, sest siis oleks meil võib-olla homme hommikul rohkem aega. ja siis tahaksin veel ette panna, et pärast äh, proua ministriga arvamuste vahetust tahaksin teile anda informatsiooni selle kohta, mis on päevakorrapunkti kümme sisu, nimelt riskijagamisvahendit, nii et ma tahaksin teile anda informatsiooni selle kohta, kuhu me oleme jõudnud selle punktiga, sest meil ei ole olnud, on võimalust arutada ja ma tahaksin seda teha pärast arvamuste vahetust äh, proua ministriga, kui olete nõus. nii et need on need võimalikud äh, muudatused meie päevakorra projektile, kui te olete nõus, siis võime me selle päevakorra vastu võtta nüüd päevakorrapunkt number kaks, mis on koosoleku protokolli kinnitamine. neljateistkümnendal novembril toimus meil erakorraline koosolek, protokoll on avaldatud ja need kuulutatakse kinnitatuks, kui selle koosoleku lõpus keegi ei ole esitanud proteste protokolli kohta arvamuste, vabandust, juhataja teadaanded, nagu öeldud, teen need pärast arvamuste vahetust, pärast regionaalarengu ministri Pienkovskaga peetud arvamuste vahetust, sest tema on praegusel hetkel ka nõukogu eesistuja ja tema räägib meile Poola saavutustest äh, Poola eesistumise ajal, räägime siis regionaalarengust ja ühtekuuluvuspoliitikast. Äh, eesistumisaeg on saanud läbi, aeg lendab tõesti meil toimus ka esimene ministrite nõukogu, mis oli ühtekuuluvuspoliitikale pühendatud, nii et me tahaksime proua ministrit ära kuulda tema arvamuse ja siis võime pidada arutelusid, nii et rohkem ma ei viivitaks ja annaksin kohe sõna proua Penkovskale selleks, et ta saaks anda oma ülevaate. suur tänu, proua esimees, tõesti, aeg lendab mäletan, kuidas me veel teisel juulil kohtusime, tegemist oli esimese kohtumisega Poola eesistumise ajal ja nüüd oleme me eesistumise aega lõpule viimas. eesistuja, meie eesistumise aeg oli Euroopa päevakorras väga tähtis, sellepärast et juunikuus Euroopa Komisjon äh, avaldas äh, teatise äh, Euroopa Liidu eelarve kohta aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja oktoobrikuus äh, õiguslikud paketid iga poliitika valdkonna kohta võeti ka vastu. ja meil tuli rääkida sellest, millised on need ülesanded erinevates poliitikavaldkondades ja kuidas poliitikat rakendada. samal ajal oleme me praegu sellises majanduslikus olukorras äh,, raskes olukorras, me kõik teame seda, nii et arutelusid oli väga raske pidada, kuigi me tõesti üritasime kinni pidada päevakorrast äh, ja tähtaegadest, äh, mis meile juulikuus äh, esitleti. vastavalt Poola eesistumiskavale ühtekuuluvuspoliitika peaks olema tõhus ja peaks arvetama regionaal- erinevate regioonide erinevustega. meie põhilised eesmärgid, mis me paika panime, oli ühtekuuluvuspoliitika erinevaid valdkondi välja töötada ja keskenduda tõesti territoriaalsele integreeritud lähenemisele. peaaegu kõik, kellega me juttu ajasime ja rääkisime sellest, olid nõus, et, et tegemist on heade eesmärkidega. Poola eesistumise aja tähtsaimaks äh, oli komisjoni teatis. Äh, meil oli kolmteist äh, nõukogu töögrupi kohtumist ja nendel kohtumistel liikmesriigid esitlesid oma arvamusi strateegilise planeerimise kohta, tingimuslikkuse kohta ja ka territoriaalse arengu meetmete kohta. ma räägin hiljem üksikasjadest, kuid mulle tundub, et esimeses kahes punktis strateegiline programmeerimine ja temaatiline keskendumine, et nendes valdkondades jõudsime me läbirääkimistes väga kaugele ja me anname Taanile kui eesistujamaale, uuele eesistujamaale päris palju informatsiooni ja me oleme tõesti jõudnud juba väga kaugele. ma kohe võtan kokku ka meie läbirääkimiste tulemuse. see on ka äh, paika pandud õigusloomelise projektina nõukogus. meil on vaja poliitilist toetust ja me rääkisime sellest ministrite tasandil, ähm, nende ministrite tasandil, mis vastutavad ühtekuuluvuspoliitika eest, äh, see kohtumine toimus kuueteistkümnendal detsembril ehk siis eelmisel reedel. liikmesriigid tervitasid äh, põhilisi muudatusi ja arengusuundi, eriti neid, mis toovad välja Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ühtekuuluvuspoliitika tiheda seotuse, me peame rohkem keskenduma meil on vaja integreeritud lähenemist nii Euroopa Liidu tasandil kui ka riiklikul, regionaalsel ja kohaliku omavalitsuse tasandil. Need ettepanekud on väga heaks äh, lähtekohaks läbirääkimisteks kõikidele liikmesriikidele, kuid iga liikmesriik tõi ka välja selle, et me peame pidama sügavuti arutelusid, eriti just nende meetmete üle, mis puudutavad poliitikate rakendamist. põhiliseks, põhilised äh, järeldused olid järgmised liikmesriigid olid komisjoni teatisega rahul, see puudutab just üh-, ühistrateegilist raamistikku. ja selline strateegiline raamdokument on tähtis ja abiks ühtevuskuulu-, ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel ja ka selleks, et kooskõlla viia regionaalsed, riiklikud ja Euroopa Liidu strateegiad. kuid komisjoni lähenemise lähenemine ei ole võib-olla mitte alati adekvaatne. see tähendab seda, kuidas ettepanekuid vastu võetakse. komisjon tegi ettepaneku, et delegeeritud õigusakte võib vastu võtta ainult komisjon. kuna seda küsimust arutati, siis eesistuja tegi ettepaneku, et ühine strateegiline raamistik tuleb vastu võtta kui õigusloomeline õigusakt, et see oleks siis lisaks üldisele määrusele, mille on vastu võtnud nõukogu ja parlament. selline lahendus meie arvates äh, toob paremini välja poliitilised prioriteedid programmeerimisvaldkonnas see ettepanek äh, on ka osa Poola püüdlustest äh, suurendada ühtekuuluvuspoliitika tähtsust Euroopa Liidu poliitikate struktuuris. võin teile juba praegu öelda, et äh, seda ettepanekut toetasid pea kõik liikmesriigid, välja arvatud üks, äh, meil oli ainult üks riik, mis jäi kõhklevale seisukohale kuueteistkümnendal detsembril teiseks on tähtis parandada öö, ähm, kooskõla riiklike äh, regionaalsete ja Euroopa Liidu strateegiate vahel, eriti kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia vahel. iga-aastased riigipõhised aruanded Nende puhul me peaksime mõtlema, kas peaks välja tooma põhilised viitepunktid ja kas seda peaks tegema teemavaldkondade kaudu. kohtumise ajal kõik ministrid äh, ütlesid, et nemad on sellise lähenemise vastu ja pöörasid tähelepanu sellele, et dokument, äh, mida me võime kasutada viitetena, on riiklikud arengukavad ja liikmesriigid saavad aru, et partnerluslepingud ja nagu ka strateegiline raamistik peaksid välja tooma põhilised strateegilised äh, raamid äh, programmidele. liikmesriigid tõid välja, et meil on vaja ratsionaliseerida programmide ja lepingute sisu kõik nõuded, mis kattuvad või mida äh, duplitseeritakse, tuleks välja võtta. ja peale selle peaksime mõtlema ka selle peale, kas on seda kõike võimalik teostada. siis oli veel üks tähtis valdkond, mille tahaksin välja tuua. nimelt nimelt meil on vaja veel ühte keskenduvat meedet mida nimetatakse inglise keeles ring-fencing uks, nimelt et äh, meil tuleb paika panna prioriteetsed valdkonnad, kuid kõik peavad arvestama ka sellega, et äh, ressursside miinimumlävendit äh, tuleb paika panda vastavast tingimuslikule, tingimuslikkusele ja sellele, kui kaugele on arenenud vastav regioon. selline lähenemine võeti vastu kuueteistkümnendal detsembril eesistuja tegi ettepaneku, et äh, ressursside minimaalne lävend tuleks paika panna partnerluslepingute läbitegemiste käigus ja seda ei saa kuidagi moodi ülevalt poolt peale panna. liikmesriigid äh, olid nõus tingimuslikkuse kontseptsiooniga ja tõid välja selle, et põhiliseks eesmärgiks peaks olema see, et põhilised tingimused programmide läbiviimiseks oleks täidetud. samal ajal toodi ka välja seda, et kui komisjon tegi ettepaneku tingimuslikkuse kohta, siis tegemist ei ole siiski piisavalt tõhusa lähenemisega. palju kõhklusi toodi välja ka selle Äh, tingimuslikkuse kohta ja selle kohta, et tegemist on väga laia valdkonnaga, ma räägin siin otse loomulikult makromajanduslikust tingimuslikkusest, mis tõesti läheb kaugemale meie poliitikast ja see tõesti kohati on meil siin tegemist probleemiga, kus kattuvad Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide pädevused. liikmesriigid sellegipoolest tervitasid mõtet parandada territoriaalse arengu meedet, kuid siin oleme me praegu alles läbirääkimiste tasandil. siin toodi veel välja kõhklusi selle kohta, kas me peaksime meetmete arvu suurendama, äh, sest meil on praegu Regionaalarengu Fond ja kui nüüd veel uusi meetmeid juurde tuua, siis tegelikult võib see protsessi mitte lihtsustada, vaid hoopis raskemaks ja keerulisemaks muuta. nagu ma ütlesin, Poola eesistumise aeg oli edukas ja meil oli võimalik teha edusamme strateegilise programmeerimise ja ringfencingu osas me alustasime läbirääkimisi tingimuslikkuse ja territoriaalse dimensiooni üle. see kohtumine, mida ma mainisin mitu korda, nimelt et äh, vastavate ministrite kohtumine, mis, nende ministrite kohtumine, kes vastutavad ühtekuuluvuspoliitika eest, see oli edukas ja ma loodan, et ka järgneva eesistumisperioodi ajal peetakse neid kohtumisi edasi. veel üheks tähtsaks saavutuseks mis nõudis ka väga palju kõva tööd, olid läbirääkimised kahe muudatuse üle, mis puudutavad praegust äh, määrust äh, tuhat kaheksakümmend kolm. esimene puudutab äh, äh finants majandamist ja ka kaasrahastamise suurendamist tähtajaliselt nende liikmesriikide osas, mis on sattunud raskudes, raskustesse. tahan tänada Euroopa Parlamenti ja kõiki, kes olid kaasatud sellesse töösse suurepärase koostöö eest ja väga kiirete otsuste langetamiste eest. meie oma eesistumise ajal saime teha ka järeldusi liikmesriikide kohta ja ettepanekute kohta Euroopa Liidu strateegiate rakendamise osas äh, Läänemere jaoks. ja järeldused võeti vastu välisministrite kohtumisel viieteistkümnendal novembril. viimase kuue kuu jooksul korraldasime ka mitmeid kohtumisi ja konverentse kus me rääkisime formaalsetest küsimustest, rääkisime just sellest meetmest, millega arengu territoriaalset lähenemist soovitakse suurendada. liikmesriikide esindajad ja Euroopa Liidu institutsioonide esindajad, samamoodi nagu ka rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, teadlased võtsid aktiivselt osa meie aruteludest ja tahan tänada Euroopa Parlamenti ja tema esindajaid, sellepärast et ma arvan, et ei olnud mitte ühte kohtumist, kus poleks olnud äh, kohal Euroopa Parlamendi saadikuid. tahaksin veel mainida, et Regionaalarengu Komisjoni kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal Äh, toimunud äh, koosolek oli väga edukas ja tahan tänada selle õigusloomelise paketi eest, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat ja selle rakendamist, selle lihtsustamist ja samamoodi keskendumist äh, tulemustele. viimase kuue kuu järeldused ametlikest aruteludest pandi paika Poola eesistumise järeldustes Euroopa Liidu poliitikate territoriaalse dimensiooni ja Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika kohta samamoodi on meil teine dokument, nimelt teekava integreeritud ja territoriaalse lähenemise kohta, mõeldes Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale. mõlemad dokumentide üle peeti liikmesriikidega põhjalikke läbirääkimisi, kaasatud olid ka kõik Euroopa Liidu institutsioonid ja äh, Ehm, arutelud kulmineerusid kahekümne kolmandal ja kahekümne neljandal novembril äh, toimunud äh, kohtumisel Poolas. mõlemad äh, dokumendid näitavad selgelt, et territoriaalne dimensioon, erinev lähenemine ja tõhusus on omavahel seotud. pea, tõhusus peaks olema põhiline kasutatav äh, kriteerium äh, regionaalpoliitika rakendamisel. ja see peaks olema ka alati tulemuseks. me nägime, et meil ei ole lahendust, mis sobiks kõikidele regioonidele. sellepärast äh, paindlikkus projektide programmide ja poliitikate väljatöötamisel on väga tähtis ja meil tuleb suhtuda erinevatesse regioonidesse erinevalt. regionaalne lähenemine võib olla tegelikult võimalus äh, saavutada Euroopa Liidu Euroopa Liidu eesmärke, sellepärast et siia on kaasatud välistegevus äh, ja iga liikmesriigi või siis ka regiooni äh, võimalused. Lissaboni leping mõjutab äh, liikmesriikide tööd ja territoriaalsel lähenemine peaks olema kõikide Euroopa Liidu poliitikate osaks. see on osa ka meie programmist äh, tugevdada kohalikku lähenemist ja siin mängivad linnud, linnad väga tähtsat rolli. Nemad on majanduskasvu mootoriks aga samal ajal tuleb meil võidelda väga paljude probleemidega, seepärast on tähtis äh, leida sellised meetmed, mis äh, toovad iga linna piirkonna eripära välja. veel üks tähtis punkt, mida me arutasime, oli Euroopa Liidu territoriaalne koostöö. eesistuja korraldas arutelu piiriüleste programmide kohta, nii nagu me seda juulikuus lubasime sellele lisaks eesistujamaa korraldas äh, arutelu liikmesriikide ja institutsioonide vahel riiklike programmide kohta, mida on Euroopa Liidu välispiiridel ellu viidud. me nägime, et äh, arutelul osalejad olid nõus programmide eesmärkidega ja et kui me viime läbi programme välispartneritega, siis tuleb kinni pidada ühtekuuluvusprogrammide reeglitest. tahaksin tänada Soomet veel ühe kohtumise korraldamise kohta, mis toimus eelmisel nädalal, nimelt me rääkisime partnerriikidega koostööst Varssavi programmi raames me räägime siin programmidest, mis on äh, rakendamisel Euroopa Liidu välispiiridel. tahaksin selgelt välja tuua, et on olemas äh, nii piirkondade kui liikmesriikide poolt suur tahe ühtekuuluvuspoliitika tõusust suurendada. nimelt äh, sektoriaalse koostöö osas ja siin räägime me ühisest strateegilisest raamistikust, aga ka paremast äh, valdkondadele keskendumisest, äh, suuremast tingimuslikkusest ja äh, ka linnade ja maapiirkondade eristamistes, eristamisest. põhiliseks eesmärgiks oli mõelda, kuidas neid programme rakendada ja ma olen veendunud, et Taani järgmise eesistujamaana jätkab neid arutelusid ja tahaksin veel kord tänada kõiki Euroopa Parlamendi esindajaid, kes äh, eriti aktiivselt osalesid meie töös Poola eesistumise ajal. ma loodan, et järgmise kahe eesistumisperioodi jooksul mõeldes ka sellele, mis toimub väljaspool ühtekuuluvuspoliitikat, mitte ainult selle sees, ma loodan, et järgmised kaks eesistujamaad on võimelised need läbirääkimised lõpetada õigusloomelise paketi osas. suur tänu! Uh, like start... suur aitäh ja nüüd alustaksime aruteluga ning esimesena soovis sõna proua Schröter. ja, um... ja suur tänu! ma leian, et äh, Poola tegi väga tähtsat tööd eesistumise ajal, tegemist on uue meetmega. siiamaani pole kunagi olnud nii, et Euroopa Parlamendil oleks olnud kaasotsustamise õigus. see tähendab seda, et äh, tuleb tõesti vaadata, kuidas parlament ja nõukogu äh, komisjoni teksti suhtuvad ja teie vahendustöö oli väga tähtis. ja mind huvitaks äh, selleks, et hinnata, kuidas ähm, nõukogus tööd tehakse. kas te võiksite nendes aruteludes, mida te pidasite, mitte ainult nende teemade kohta, mida te siin juba mainisite, vaid ka üldistes aruteludes, mis töögruppides toimusid, öelda, millised punktid komisjoni ettepanekus on need, millega nõukogu üleüldse nõus ei ole, kus nõukogu ütleb, et nii need asjad ei käi kus on selge, et nõukogu lihtsalt ei nõustu sellega. äkki te võiksite meile need nimetada, siis on meil võimalik paremini orienteeruda selles küsimuses ja aru saada, milliseks võib kujuneda nõukogu seisukoht. Very much, eh, madam Deli, please. suur aitäh ja proua Deli, palun. Merci, madame la president, merci, madame la representante de.... suur aitäh, eh, aitäh eh, Poola eesistujale. ühtekuuluvuspoliitika on meie komisjoni jaoks selline poliitika, mis pakub vastuseid pikas perspektiivis erinevatele väljakutsetele nagu keskkonna, majanduse ja ühiskonna väljakutsed ning see võimaldab samuti vähendada ebavõrdsusi erinevate piirkondade vahel. minu esimene mm, küsimus on järgmine. millised on teie, milline on teie lähenemine eelarvele järgmiseks programmeerimisperioodiks? ja teiseks, te rääkisite siin makrotingimustest, aga parlament on oma otsuse vastu võtnud. parlament äh, lükkas äh, tagasi tingimuste sisseviimise äh, makromajanduslikes küsimustes, mis põhineksid stabiilsusel ning teatud eelarvenõuetel nüüd aga on öeldud, et kui liikmesriik, eh, kui liikmesriigil on eh, liigne defitsiit ja kui ta kuue jooksul ei muuda oma eh, ei muuda oma poliitikat, siis sellisel juhul osa või kõik maksed peet-, peatatakse. minu küsimus on järgmine. kas Poola eesistuja praegu tunnistab, et äh, ühtekuuluvuspoliitika ei ole kindlasti poliitika, mille läbi tuleks sanktsioneerida eelarvevigu liikmesriikides ja teiseks kahjuks sellise dünaamika puhul seatakse ohtu äh, fondide juhtimise strateegia, viia, äh, luuakse ebakindlus projektide läbiviimisel äh, piirkondades, regioonides tahaksin kuulda teie vastuseid. Uh, aitäh, Rika Manner! Kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia myös min-. suur aitäh! ma tahaksin tänada proua ministrit äh, väga mm, kõrge kvaliteediga ettekande eest. mina tahaksin küsida regioonide vahelise, territooriumite vahelise koostöö kohta Te ütlesite, et Poola eesistuja jaoks oli tegemist siin ühe võtmeküsimusega ning ma sooviksingi teada, kui kaugele on jõutud näiteks läbirääkimiste käigus eh, territoriaalkoostöö vallas? kas on eh, tekkinud eh, mingeid vastuolusid, millele on järgnenud arutelud nõukogus? et ma tahaksin teada, millele te täpsemalt rõhku panite või tahtsite rõhku panna eesistumise ajal? jah, võib-olla siis esimesed kommentaarid proua ministrilt. Pani poseł Elizabeth Schroeder, pytanie było no... E, proua Schröderile, proua Schröder küsis, e, mis e, on kõige olulisem nüüd uuele eesistujale Taanile ja mina seda alguses ei ütelnud, aga meile oli kõige olulisem just oma tööga edasi liikuda erinevates küsimustes, selleks et eh, teha algust tööga programmeerimise vallas kõige võimalikult kiiresti, seetõttu me tegelesimegi strateegilise programmeerimisega ning territoriaalse lähenemisega Need kaks küsimust anname me üle ka po-, äh, Taani äh, eesistujale. ning pärast äh, reedest üldasjade nõukogu tegelikult me nägime, et suurem osa küsimusi on lahenduse leidnud, kuid on veel ka muid valdkondi, kus tuleb veel edasi töötada, kus ei ole suudetud positiivsed äh, järeldusteni jõuda, nagu näiteks tingimused ning territoriaalinstrumendid. Äh, jah, päris palju tööd on veel vaja ära teha. ja professor Eter, te küsisite ka selle kohta millised on kõige tundlikumad äh, teemad? makromajanduslikud tingimused äh, ning samuti ülemäärade seadmine ning äh, samuti erinevad äh, instrumendid, mille puhul liikmesriikide suhtumine ei ole päris kooskõlastatud ning lahendusi on väga keerukas leida nüüd ühtekuuluvuse poliitika ning kriisivaheliste suhete kohta me oleme kogu aeg rõhku pannud järgmisele meie prioriteetsed, meie jaoks prioriteetsed küsimused omavad seost muidugi mitmeaastase finantsprogrammiga Äh, Poola eesistuja ning liikmesriigid ka näitasid äh, seda, et ühtekuuluvuspoliitika on arengupoliitikat, investeerimispoliitika ning kriisi ajal on võimalik tänu sellele Euroopa Liidus äh, teha valikuid ja valida näiteks uus tee ühtekuuluvuspoliitika on ainus äh, selline investeerimisel põhinev äh, poliitika, äh, millest praegu kogu Euroopa Liit kasu saab. ja muuhulgas te rääkisite sellest, et jah, tingimused on juba sisse viidud, aga nagu ma äsja ütlesin, kui me räägime makromajanduslikest küsimusest, küsimustest ning tingimustest, mis on seotud makromajanduslike näitajatega, siis siin tuleb ütelda, et suhe ühtekuuluvuspoliitikaga selles valdkonnas on endiselt veel arutelul, mingit lõplikku kokkulepet ei ole, mitte kõik riigid, aga suurem osa riikidest on veendunud, et sanktsioonide sisseviimine ja seostamine ühtekuuluvuspoliitikaga eh, tegelikult ei eh, ole põhjendatud ning eh, sellest on ka väga keerukas aru saada. sellised sanktsioonid puudutaksid eelkõige tõenäoliselt neid riike, mis on just keerukamas olukorras ning sellega ei saa nõustuda nüüd, mis puudutab territoriaalset koostööd, siis äh, on aset leidnud ametlikud arutelud ja ka mitteametlikud arutelud, tegemist on küsimusega, äh, mida me oleme korduvalt käsitlenud, me oleme sellele erilist tähelepanu pööranud ning liikmesriigid äh, on väga palju arutanud ka territoriaalseid programme, mis on ka strateegiadokumentides puudu on aga komisjoni ettepanekutest ning rahastamisest näiteks äh, piiriäärsetele aladele. Äh, samuti on äh, olnud probleemiks ka teatud tehnilised küsimused, osad liikmesriigid olid komisjoni ettepaneku vastu, mis puudutas teatud programmide kaasrahastamist, mille osas siis kaasrahastamine praegu ulatub seitsmekümne viie protsendini ning äh, nad võrdlesid seda teiste äh, ühtekuuluvuspoliitika valdkondadega ja leidsid, et äh, praegune määr ei ole rahuldav. meie aga tahtsime arvestada sellega, et siin on tegemist ka rahvusvahelise küsimusega ning me leidsime, et kõik vastu võetud otsused on siiski vajalikud olnud. me olime ka esimeseks äh, eesistujaks, kes korraldas äh, mitut riiki puudutavate programmide kohta konverentsi ning äh, me nägime selle konverentsi käigus väga palju huvitavat, erinevate ateljeede, äh, töötubade raames, samuti oli avatud uste nädal ning leidsid aset debatid äh, töörühmades. tegemist on ühe aruteluga, millega me mm, algust tegime, me ei ole veel jõudnud nii kaugele, et äh, kõikidele küsimustele lahendusi pakkuda, aga igastahes on aruteludega algust tehtud. me nimetame seda Varssavi protsessiks jah, ja see puudutab ka selliseid programme, mis äh, lähevad kaugemale Euroopa Liidust ning loodetavasti siis Taani ning Küprose eesistuja jätkavad. Äh, Georgios Stavrakakis, palun. suur tänu, proua esimees. proua minister, tahaksin teid kõigepealt tänada ja õnnitleda kõikide nende saavutuste puhul, mis teil õnnestus äh, Poola eesistumise ajal ühtekuuluvuspoliitikas saavutada. tahaksin veel kord äh, öelda, tuua välja territoriaalse dimensiooni Euroopa Liidu poliitikas, nad on tõesti ühtekuuluvuspoliitika tulevikuks ja tegelikult Poznanis äh, nendes järeldustes toodi see ka välja me tahame toetada seda, et meil on vaja konkreetsed eesmärgid ja et me keskendume investeeringutele, kuid me ei ole nõus sellega, et me keskendume üheteistkümnele eesmärgile, mis on üldises määruses kirjas ja et me siis näeme ette veel erameetmed äh, äh, Regionaalarengu Fondi jaoks, sest see toob endaga kaasa sellega, et regioonides väheneb äh, investeerimisvõimalus me leiame, et sektoraalne lähenemine võib olla ohtlik, sellepärast et me oleme praegusel hetkel olukorras, kus meil tuleb äh, lõimida ja üldist lähenemist kasutada, oleme seda ka mitmeid kordi öelnud. eesistuja järeldused on väga tähtsaks sammuks äh, parema ühtekuuluvuspoliitika suunas, kuid siiski tuleks välja tuua ka seda, et ühtekuuluvuspoliitika peaks arvestama ka erinevate regioonide eripäradega regioonid peaksid saama võimaluse ka regioonile omapäraste väljakutsetega ise tegeleda Te rääkisite siin ühtekuuluvuspoliitikast ja ütlesite, et seda tuleks lihtsustada, kuid nüüd tundub, et ühtekuuluvuspoliitika muutub siiski kohmakamaks, sellepärast et sinna on ka sotsiaalne dimensioon sisse võetud ja öeldakse, et ühtekuuluvuspoliitika peab võib-olla ka laiapõhjalisemaks muutuma ja arvestama ka selliste strateegiatega nagu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. nüüd me oleme aga jõudnud äh, nii kaugele, et ühtekuuluvuspoliitika järgmisse mitmete programmide planeerimiskavades peab arvestama ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ja mulle tundub, et me oleme praegu käest ära andnud ühtekuuluvuspoliitika kõige tugevamad küljed. komisjon äh, räägib siin territoriaalsest ühtehoidmisest ja äh, ainult Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid kuidagi mõjutavad seda veel. me tervitame seda lähenemist selleks, et äh, see määrus, mis vastu võetakse, tõesti ka teeniks äh, erinevaid regioone ja oleks regionaalse koostöö huvides. No really... ma saan aru, et tegelikult küsimust ei esitanudki, vaid pigem kommenteerisite, aga kui jah, proua minister tahab kommenteerida, siis äh, palun väga. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I, I like others uh.... tere, Kuman jah, ma tahaksin täha-, tänada Poola eesistujat tehtud töö eest ja ma ma usun, et te olete regionaalpoliitika valdkonnas hästi edasi liikunud. väga keerukas on kindlasti praegu ütelda, millise tee nõukogu valib, sellepärast et erinevatel liikmesriikidel on erinev nägemus ühtekuuluvuspoliitika tulevikust, aga meie jaoks on oluline saada nii palju vastuseid kui võimalik teilt praegu. Te ütlesite, et üheks oluliseks küsimuseks oli makromajanduslikud tingimused, aga lisaks sellele äh, te ei rääkinud väga palju tulemuslikkusest äh, ning äh, ma tahaksin teada, mida liikmesriigid sellest arvavad. ja ähm, kui me hakkame keskpikas perspektiivis raha eraldama, siis ma kardan, et võib-olla ei ole piisavalt aega liikmesriikidel või regioonidel ähm, projektide koostamiseks ja elluviimiseks, nii et võib-olla ajastamise küsimus on siin tähtis ja teiseks linna ja linnapiirkondade küsimus. liikmesriigid äh, kindlasti äh, tunnevad muret ka selle üle, kuidas määratleda linnad ja kas peaks seda tegema siis äh, regioonide tasandil või liikmesriikide tasandil ja veel rahastamise kohta. pärast aastat kaks tuhat kolmteist ühtekuuluvusvaldkonnas te ütlesite ähm, avasõnavõtus, et äh, kõik võib-olla peale ühe on toetanud ettepanekuid, aga ma usun siiski, et osad äh, võib-olla tahavad äh, vähendada vahendeid äh, ühtekuuluvuspoliitikale pärast aastat kaks tuhat kolmteist ja ma tahaksin teada, kas tegemist on laialt levinud arvamusega või ollakse üldiselt seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika jaoks on vaja rohkem vahendeid pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat? suur aitäh ja kolleeg Vlasek. Äh, vážená paní předsedkyně, paní ministrině, <clears throat> dovolte mi, abych äh, já... Suur aitäh, lugupeetud minister ma tahaksin samuti väljendada oma suurt äh, rahulolu selle üle, kuidas koostöö poole eesistujaga on laabunud, selle, et kui me vaatame, kuidas teiste äh, eesistujatega on töö laabunud, siis ma leian, et äh, siin me oleme väga palju osalenud teie töös ja tahaksin mainida paari positiivset äh, külge ning seejärel ka on mul paar küsimust. Äh, praegune kaasrahastamismäär on väga oluline, ma tervitan seda ja ma tunnen head meelt selle üle, et on hea, et on kokkuleppele jõutud, aga mis puudutab tulemuslikkust ja tõhusust, siis siin on mul küsimus tean, et äh, näiteks Itaalia ühes piirkonnas, Mezzogiornos, on olnud äh, probleeme hoolimata sellest, et äh, ei ole mingisuguseid määrasid tõstetud selles piirkonnas. kuidas nüüd sellesse suhtuda, komisjon ütleb, komisjoni sõnud, see on samad määrad kõikjale, aga kas me peaksime proportsionaalselt vahendeid eraldama või äh, võib-olla praeguse poliitika raames me lihtsalt vähendame liikmesriikide võimalusi rahalisi vahendeid kasutada. me muidugi ei tahaks kedagi karistada. aga ma tahaksin teada, kuidas te plaanite neid tingimusi äh, hakata ellu rakendama? ja teiseks, kas me nende fondide kasutamisel mitte omaenda käsi ei ole sidunud. jah, palun. proua minister jah, tuleb ütelda, et tegelikult e, tõesti härra Stavrakakisel võib-olla ei olnudki nii palju küsimusi, aga need e, punktid, mida te mainisite, tegelikult lähevad kokku sellega, mida meie soovisime ja need olid valdkonnad, kus me soovisime edasi liikuda, me tahtsime integreeritud lähenemist ning tegeleda iga regiooniga eraldi. tahtsime juhtida tähelepanu ühele asjale ja me ei ole ka ainsad äh, täna seda teinud ja tegemist on ühise strateegilise raamistikuga, ning ma loodan, et seeläbi on meil võimalik saavutada seda, mida meil praegu veel ei ole, ehk siis erinevate poliitikate koordineerimine, maapiirkondade arengupoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, kooskõlastamine ning võib-olla seeläbi on võimalik paremini äh, ka vastata tekkinud vajadustele ning äh, edasi liikuda. mis puudutab äh, tulemuslikkuse reservi, arutelud äh, nõukogus äh, puudutasid seda, kuidas leida kõige tõhusamad mehhanismid. ning äh, tulemusreservi abil me siis soovime võib-olla võimalikult tõhusa tulemuseni erinevate programmide puhul jõuda. praegu on väga palju poliitilisi Äh, positiivseid äh, elemente, tegemist ei ole Euroopa reserviga, vaid liikmesriikide reservidega. ning see ei tekita ka äh, tegevuskavade puhul mingisugust ebatervet konkurentsi. Need reservid puudutavad suuri programme mis, mida viivad läbi liikmesriigid ning regioonid ja kõik sõltub siin ähm, tulemuslik, tulemusraamistikust ning need reserv, nende reservide abil on võimalik siis tõhusalt suunata ühtekuuluvuspoliitikat äh, niimoodi, et tulemused oleksid äh, võimalikult head. praeguse eelarve raames tuleb ütelda, et tulemused äh, ei ole päris äh, selged. Nende reservide abil on olnud võimalik tagada tegelikke tulemusi, aga osad liikmesriigid ei ole äh, komisjoni ettepanekut õigesti mõistnud, nad on lihtsalt kõige lihtsamaid programme edendanud ning kõrval on jäetud võib-olla ambitsioonikamad ning uuenduslikumad programmid. sest kardetakse ning seetõttu kardetakse, et mõningad institutsioonid ei julgegi endale enam ambitsioonikaid eesmärke püstitada, meie aga Poola eesistujana tahtsime just ambitsioonidele rõhku panna ning meil on ka stiimuleid äh, nende tulemusreservide raames ja me oleme veendunud, et on võimalik tõsta tulemuslikkust kõikides poliitikavaldkondades seeläbi. härra Vlasaki küsimus, jah. linnade määratlemine ning linnapiirkondade määratlemine praegu arutelu linnade ja linnapiirkondade defineerimise üle on edasi liikumas ning ähm, me oleme jõudnud nii kaugele, et ühenduse tasandil mingit definitsiooni välja ei töötata. sellest tuleb kokku leppida mõnel teisel tasandil ning samuti ka ringfencing'u puhul ja ka nagu paljudes muudes valdkondadeski, nii et äh, me oleme näinud, et väga, et ei ole soovitatav niivõrd, äh, niivõrd paljusid aspekte puudutavas küsimuses ühenduse ülest definitsiooni välja töötada, seda tuleb teha teisel tasandil. nüüd eelarve kohta eesistuja ametlike või mitteametlike kohtumiste raames ei ole eelarve suurust käsitlenud. arutelud toimuvad äh, mitmeaastase finantsraamistiku arutelude äh, raames, nii et seda küsimust me konkreetselt ei ole käsitlenud meie tegelesime eesmärkide ja prioriteetidega ning sellega, kuidas paremini suunata poliitikat tulevikus. härra Vlasak küsis veel selle kohta, kuidas oleks võimalik sekkuda eh, erinevatel tasanditel, näiteks läbi Euroopa Sotsiaalfondi inno,, inno, toetada innovatsiooni ja nii edasi. eks see on muidugi mingi, mis, üks asi, mis tuleb kogu aeg jälle esile, kui me räägime ringfencingust ning eh, aruteludest, on selgunud, et see peab jääma mm, partnerluslepingute raamesse. aga reedel üldasjade nõukogus seda küsimust ei arutatud. aitäh uh,! Thank you very much uh,! Suur aitäh! Dziękuję bardzo, pani minister. Ja również chciałem podziękować. Suur tänu, proua minister, tahaksin ka omalt poolt teid tänada kõikide algatuste eest, millele pandi alus Poola eesistumise ajal, leidis aset ka sisuline arutelu ühtekuuluvuspoliitika üle ja ma olen väga rõõmus selle üle, et meil oli võimalus saavutada üks eesmärk, nimelt ühtekuuluvuspoliitikat tajutakse väga positiivselt Euroopa Liidus ja see on tõesti positiivseks saavutuseks tutvustati ju ka uut õigusloomelist paketti, ka see võeti üsna hästi vastu ja üsna ühehäälselt. on veel üksikuid detaile, mille juurde tuleb tagasi pöörduda, proua minister. tegelikult aga teid kuulates sain juba ka vastused peaaegu kõikidele oma küsimustele, aga siiski kaks küsimust. kas te nõukogus oma eesistumise ajal üritasite äh, uurida seda, millised oleksid need rahalised vahendid, mida oleks võimalik kasutada siis, kui kõik kriisi vastu võitlemiseks määratud meetmed jõustuvad. kas meil on selles osas võimalik ka raha kokku hoida? selle nimel, et ka tulevikus see mehhanism tõhus oleks. me loomulikult soovime ühtekuuluvuspoliitikat, aga äkki on siin võimalik kasutada ka teisi rahalisi ressursse. edasi äh, ühtne põllumajanduspoliitika ning selle seos ühtekuuluvuspoliitikaga. tahaksin teada, millised on teie ning eesistujariigi arvates need elemendid, mis võimaldavad meil ühtekuuluvuspoliitika ning maaelu arenguprogramme paremini integreerida. ma olen kuulnud erinevaid lahendusi ja ettepanekuid, aga need ei ole olnud kuigi veenvad. komisjonis räägitakse palju äh, maaelu arengust ja sellest, kuidas see tuleb tegelikult täiesti lahti äh, ühendada nii-öelda äh, ühtekuuluvuspoliitikast, samal ajal kui meie tahaksime just, et maaelu arenguprogramm ehk siis maaelu piirkondade kaasajastamine, et seda oleks võimalik saavutada just nimelt koostöös erinevate ühtekuuluvuspoliitika alla käivate programmidega. Teie eesistumisperioodi kuus kuud on kindlasti olnud väga eriliseks perioodiks jõustunud on ju nüüd uus alusleping ja sellest tulenevalt on ka mitmeid raskusi. nii äh, kindlasti ka teie jaoks ja kõikide nende inimeste jaoks, kes teiega koostööd tegid, aga ma usun, et kõik läks tegelikult pigem hästi ja suur aitäh! aitäh! suur tänu, proua esimees, proua minister, kõigepealt suur tänu, et te Poola eesistumise ajal veel kord tulite siia meie valdkonnakomisjoni ja tänan ka Poolat eesistujamaana selle eest, et olete siiamaani meiega suurepärast koostööd teinud. üleüldiselt tuleb tunnistada, et Poola oli väga hästi ette valmistanud ennast eesistumisperioodiks meie probleemiks, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitika struktuuridest ja regionaalpoliitikast, kahjuks see, et Poola eesistumine on nüüd lõppenud. ja kui kolleeg äh, Olenicek ütles nii optimistlikult, et ühtekuuluvuspoliitika ja selle struktuurid äh, ei ole vastuolulised Euroopa Liidus, siis see kest-, kehtib võib-olla küll meie komisjoni kohta, aga kui ma vaatan parlamenti üleüldiselt või liikmesriike, siis need asjad päris nii ei ole ja ka see, mida komisjon meile nüüd äh, esitles, nimelt see määruse projekt ja kui ma mõtlen viimase kahe meie komisjoni koosoleku peale, siis mulle tundub ja ka tänane arutelu näitab seda, et paljude ettepanekute puhul määruses nad tekitavad pigem küsimusi, kui annavad vastuseid. ja mul on väga kahju, et just selline riik nagu Poola, mille jaoks ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalpoliitika on väga tähtsad lõpp, eesistumisperiood lõpeb, aga ma kardan, et järgnevad kaks eesistujariiki panevad paika teised prioriteedid kui struktuuripoliitika, regionaalpoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika. Te tõesti lükkasite päris palju asju käima, andsite palju mõtteid tulevasteks äh, aruteludeks. me kindlasti mõtleme selle peale veel päris pikka aega. Te lõite ka erinevaid orga-, organisatsioone ja struktuure, et seda teha, kuidas te kavatsete seda kõike tulevikus jätkata, sellepärast et Poolas on ju siiski päris äh, korralik hääl nõukogus ja siis küsimus Poola valitsuse sisemise struktuuri kohta. siiamaani piiriülene poliitika äh, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel äh, oli Poola välisministeeriumi all ja ma arvan, et arengud siiamaani on näidanud, vähemalt mõeldes äh, piirkondadest, regioonidest kuuldud hääli, et see võib-olla ei ole kõige õigem äh, jaotus, sellepärast et regionaalpoliitika Euroopa Liidus isegi siis, kui see toimib kahekümne seitsme riigi vahel piiriüleselt, on siiski regionaalpoliitika, nii et kas te olete mõelnud ka selle peale, et regionaalpoliitika vabastada äh, Välisministeeriumi kütketest ja see ka regionaalministri pädevusse viia? aitäh! Thank you, Joachim, I just would like to suur aitäh, ma tahaksin teile teada anda sellest, et jaanuaris tuleb siia ka Nikolai Vammen, kes on eh, Taani Euroopa asjade minister, kes ühtlasi vastutab ka ühtekuuluvuspoliitika eest. ja eh, siiamaani oleme me eh, toimunud koosolekutest saanud järeldada seda, et Taani on ka nendele eesmärkidele väga pühendunud, nii et siis võimalik seda tööd jätkata eks me siis näeme, mis meid ees ootab, nüüd palun äh, kolleeg Sanchez-Smith. suur aitäh, proua esimees, suur aitäh ka teile, proua minister, ambitsioonika töö eest, mille te olete lõpule viinud Poola eesistumisperioodil regionaalpoliitika valdkonnas Te rääkisite mitmel hetkel ähm, regionaalsest lähenemisest, integreeritud lähenemisest, regionaalse aspekti tugevdamisest, kindlasti see tähendab seda, et tuleb arvestada ka erinevate regionaalpoliitika äh, osapooltega. kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused soovivad, et nemad oleks samuti kaasatud ühtekuuluvuspoliitika kõikides etappides, tundub, et selles osas äh, tundub, et kõik on nõus, aga kas selle põhimõttega ikkagi ollakse päriselt ühehäälselt nõus, kuhu on valmis, kuhu või kui kaugele on valmis nõukogu liikmed sellega minema täiesti ametlikult? suur aitäh ja viimasena palun Lambert van Nistelrooy. Thank you very much um,. I... suur aitäh, vabandan, et ma siia hilja kohale jõudsin, jäin teie kõnest ilma, aga mul on vaid üks äh, väga pisike küsimus. see puudutab äh, naabruspoliitikat. näen, et Poola on pööranud tähelepanu sellele, et operatiivkavad väljaspool meie piire ei olnud kuigi edukad või mitte nii edukad nad oleksid võinud olla sellel perioodil. kas Poola eesistuja on valmis sellest tähtsamalt, täpsemalt rääkima ja rääkida isegi Euroopa Regionaalarengu Fondi äh, teatud meetmete taastamisest. eelmisel äh, või viimasel täiskogul otsustas äh, parlament Davidi raporti üle, mis räägib naabruspoliitika tulevikust, see räägib sellistest üldistest suunistest, demokratiseerumisest, toetusest vabaühendustele ja nii edasi meie Regionaalarengu Komisjoni üks muudatusettepanek rääkis aga sellest, et tuleb tugevdada äh, Maaelu Arengu Euroopa, ei vabandust, äh, Euroopa Regionaalarengu Fondi instrumente. nii et tahaksin teada, kas selles osas on mingi edasiminek toimunud ka nõukogus? suur aitäh, proua minister, palun! härra Olenitšak. Te soovisite teada, millised on need rahastamisvahendid, mille osas võib tekkida blokaadiolukord. selles osas on olukord üsna hägune, räägitakse erinevatest vahenditest, aga ma ei hakka siin täpsemalt millestki rääkima, kõikidel koosolekutel, kus ma osalesin, nägime siis, et mõned riigid, sealhulgas ka Lääne, vabandust, Balti riigid toetasid äh, makromajanduslikke tingimusi, kuid enamik riike ei toeta seda, et ühtekuuluvuspoliitika ja sanktsioonid oleksid omavahel äh, seotud, juhul kui ei täideta teatud makromajanduslikke tingimusi edasi ühtsest põllumajanduspoliitikast, nagu te ise ka ütlesite, ministrid, kes tegelevad ühtekuuluvuspoliitika ning äh, põllumajanduspoliitikaga, on veendunud, et nende kahe poliitikavaldkonna vahel peab olema selge seos. hetkel näeme, et äh, neid äh, kahte poliitikat on raske ellu rakendada, sellepärast et need eksisteerivad üksteist täiesti sõltumatult meil on olemas ju ühtne raamistik ja kui seda ka õigesti kasutatakse, siis on võimalik seda kahte poliitikat ellu rakendada koordineeritult. Need kes töötavad ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas, ju räägivad alati sellest, et äh, ühine põllumajanduspoliitika ja maaelu äh, areng puudutab ju ka regionaalarengut, lihtsalt need on selle üldise valdkonna spetsiifilisemad osad. me oleme või pidasime Poznanis novembrikuus selle teemal ka lühikese arutelu ja sealt selgus, et ühise põlluma-, ühises põllumajanduspoliitika valdkonnas tegutsevad inimesed ei mõista selle poliitika seost ühtekuuluvuspoliitikaga, aga kinnitan teile üle, et need kaks poliitikavaldkonda ei ole mingisugused kaks eraldiseisvat äh, üksust, kui me tahame midagi teha regioonide äh, tasemel, äh, kohalikul tasemel, siis on vaja see kõik siduda ikkagi ka ühtekuuluvusfondidega ja see tuleb ka selgelt välja öelda suur aitäh, et äh, nii positiivselt suhtute Poola eesistumisse, kuid pean tagasi pöörduma selle juurde, mida ütles proua esimees. ma loodan, et te saate Taani eesistumise ajal meeldivate üllatuste osaliseks. koostöö mis leidis aset enne Poola eesistumist trio raames ja koostöö, mis jätkus ka meie eesistumise ajal, võimaldas äh, luua tihedad sidemed Taani valitsusega ja Taani regionaalarengu minister on teinud meiega koostööd meie eesistumise algusest saadik. see on kindlasti heaks endeks ka tulevikuks. nüüd loomulikult ma ei oska ette öelda, mis Taani eesistumise ajal küll juhtuma hakkab, aga ma usun, et see kõik osutub väga positiivseks. ja kasutaksin võimalust, et äh, lisada veel üks asi. me näeme, et meie riikide valitsustes äh, on suuri eriarvamusi kui vaadata nüüd kõiki neid ministreid, kes osalevad üldasjade nõukogus, näiteks seal oli kolm välisministrit, mõned ministrid, kes val-, kes äh, vastutavad regionaalarengu eest või regionaalpoliitika eest, siis tegelikult nad rääkisid täiesti ühel häälel, aga teistes nõukogude koosseisudes nendesamade riikide ministrid räägivad hoopiski teist juttu. ja see on väga problemaatiline aga ma usun, et Taanis sellist probleemi ei ole, nii et seega ilmselt läheb Taani eesistumise ajal kõik hästi, igal juhul mina näen järgmist kuuekuust perioodi väga positiivselt. ja äh, mitte, et me ilmtingimata peaksime Taanile oma abikäe ulatama, aga igal juhul tahame nendega koostööd teha samamoodi, nagu nad tegid seda meiega meie eesistumisperioodil ja vastuseks proua Sanchez-Schmidtile võib-olla lihtsalt väike kommentaar, mitte niivõrd vastus teie küsimusele. Te rääkisite otsuste tegemisest, aruteludest regioonide tasemel. jah, kõik riigid omistavad väga suurt tähtsust kohalikule ja regionaal, regioonide tasemele ja ka ähm, linnadele, kuid selles valdkonnas või selle teema ümber ei ole mingisugust arutelu toimunud, ei, ei ole räägitud sellest, kuidas peaksid regioonid olema kaasatud partnerluslepingutesse. tegemist on teemaga, mis äh, mõnikord jälle äh, tõstatub aga regioonide kaasamisest partnerlus suhetes eh, ei ole me sellest eriti palju rääkinud, Belgia oli vist ainus liikmesriik, kes seda mainis, kuid mitte keegi teine. vastuseks härra Van Nistelrooile äh, vastasin enne juba proua Rika Manneri küsimusele, kes päris territoriaalse koostöö kohta rääkisin sellest ka detailselt, Poola enda kogemused aga naabruspoliitika osas ning programmide osas, mida rakendatakse ellu mõlemal pool piiri, ehk siis nii Euroopa Liidu sees kui ka kolmandas riigis on näidanud, et olukord on kehv. ma ei tahaks väljenduda veel pessimistlikumalt, aga kui programmid jätkuvad samamoodi nagu siiamaani, mis käivad siis naabruspoliitika alla, siis eesmärke me kindlasti ei saavuta, vaid kulutame lihtsalt raha, nii et seda tuleb kindlasti veel pikemalt käsitleda. Soome juba tõstastaski selle küsimuse ja meie igal juhul toetame soomlasi nende pingitustes. Nicolas Martin komisjonist, palun. Thank you, madam chair. suur tänu. tahaksin kõigepealt kasutada seda võimalust selleks, et tänada proua Pienkovskat tema isiklike jõupingutuste eest regionaalpoliitika valdkonnas. tänu tema panusele äh, on juba toimunud suur edasiminek. kaks muudatust üldmäärusesse viidi sisse täiesti rekordiliselt kiiresti ja seda kindlasti tänu sellele, et Poola eesistuja oli väga keskendunud oma töös ja loomulikult ka tänu selle parlamendikomisjoni ja komisjoni esimehe tööle nii et see kõik näitab seda, mida, mis, mida kõik on võimalik ära teha, kui on ka tegelikult poliitiliselt äh, vahel tarvis midagi saavutada. hindame ka seda, kuidas on arutatud selle poliitika territoriaalset mõõdet mitmetes eri kohtades, nagu proua minister ka ise ütles, see on väga heaks aluseks aruteludeks ühtekuuluvuspoliitika teemal ning territoriaalse mõõtme ning Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia vaheliste seoste teemadel. edasi regulatoorne pakett ja edasiminek, jah, tõesti, tulemused on väga muljetavaldavad ja e, mina kannatasin küll väga selle intensiivse töökoorma e, all, aga tegin seda täiesti vabatahtlikult selleks, et areng väga kiiresti toimi, toimuks tõesti on tehtud ära väga äh, tubli töö ka koha peal, mis kindlasti kujutab endast head lähtepunkti Taani eesistumisperioodiks. mõningad nendest küsimustest tõstatati üldasjade nõukogus äh, eelmisel reedel. väga hea, et üld äh, asjade nõukogus arutati eraldi ühtekuuluvuspoliitikat, see arutelu oli väga hea ja tulemused ka konkreetsed paari sõnaga aga kolmest põhiteemast, mis on olulised ka järgmistes arutelude etapis, kui me räägime õigusloomelistest ettepanekutest ja mis on kindlasti tähtsad ka teie komisjoni jaoks. kõigepealt ühtne strateegiline raamistik. komisjoni arvates peaks keskenduma ühtse strateegilise raamistiku sisulisele aspektile ja siis oleks võimalik teada saada, kas seda nähakse ühtemoodi, kas sellel dokumendil on konkreetne lisandväärtus. nagu te äh, teate, me teeme tööd äh, selle dokumendi eelnõuga ja loodame, et saame vastukaja nii nõukogust kui ka parlamendist ja siis saaksime teada, kas me oleme samadel seisukohtadel selles osas, mida teha selle strateegilise aspektiga, aga teiselt poolt, et kas see dokument on aluseks liikmesriikide tööle, kui nad töötavad välja partnerluslepinguid erinevate programmide raames. nii et selles osas ilmselt saame edasi liikuda ka juba heakskiidu menetluse raames. nüüd spetsiifilised riigipõhised soovitused see on seotud selle mehhanismiga, kuidas siduda ühtekuuluvuspoliitika Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia prioriteetidega üldasjade nõukogus kinnitati see eesmärk ka veel kord üle nüüd seisneb küsimus selles, et kuidas luua hea mehhanism selleks, et need eesmärgid ka saavutada. komisjon näeb asja nii, et riigipõhised soovitused peavad ilmtingimata olema osa sellest protsessist, sest et need on osa ka olemasolevast mehhanismist, mida kasutatakse Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks ja see on ka üks viis, kuidas äh, riigisisesed programmid ka äh, panustavad äh, strateegia eesmärkide saavutamisse. kui rääkida nüüd rahalisest panusest Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiasse, siis äh, peame ka siin osas ütlema, et riigipõhised ettepanekud peavad oma rolli mängima ei ole võimalik mingeid programme välja töötada riigisiseselt, nii et äh, neid riigipõhiseid soovitusi üldse arvesse ei võe, ei võeta ja komisjon ei saa ka midagi välja käia, ilma et nendega arvestataks, nii et loodame, et siis suudame luua sellise mehhanismi, mis need seosed äh, ka paika paneb. ja just nimelt see ongi üks äh, ühtse strateegilise raamistiku eesmärke ja lõpetuseks siis äh, temaadi, teemavaldkonnad. üldiselt olid kõik nõus sellega, et selliseid valdkondi on tarvis, aga et samas äh, peab säilitama ka paindlikkuse, samas ei olnud päris selget arusaama selle kohta, et kuidas selle paindlikkuse saavutama peaks. komisjoni arvates on veel võimalusi Äh, kaaluda seda, kuidas neid mehhanisme erinevate fondide raames praktiliselt ellu rakendada ja selles osas äh, kindlasti äh, teeme ülevaate kõikidest erinevatest paindlikkusmehhanismidest, mis siin kasutada on. nii et peame seda asja vaatama praktiliselt, siis kui on vaja konkreetset paindlikkuselementi ühes konkreetses äh, territoriaalses kontekstis. sest et muidu võib äh, tekkida siin äh, anomaaliaid. nii et need arutelud kui ka siis nõukogu töörühma arutelud kindlasti loovad tugeva aluse Taani eesistumise perioodi tööks ja äh, proua esimees, veel üks teema, millest teil on kindlasti võimalik, või see, need olidki siis need teemad, millest teil on võimalik rääkida ka veel hiljem täna pärast. suur aitäh ja äh, te väitsite seda, et mõningates küsimustes on hetkel siiski ka eriarvamusi. see on parlamendi jaoks väga oluline informatsioon ja ma loodan, et me saame siis teie sõnavõttu kasutada ka sissejuhatusena järgmisesse päevakorrapunkti. mõned meist kindlasti on juba kodus ja jõulumeeleolus, aga siiski nende nimel, kes siin kohal on, tahaksin öelda, et me väga täname teid koostöövalmiduse eest ja ka selle eest, et töö oli nii intensiivne, sest et nüüd kuuendast oktoobrist, kui regulatiivne raamistik heaks kiideti, kui, kuni siis üldasjade nõukoguni oli aega täpselt kaks kuud ja kümme päeva ja selle ajaga suutsite väga palju ära teha, me loodame, et meie töö jätkub sama tempokalt ka järgmistel kuudel, nii et suur aitäh teile, proua minister ja me kindlasti loodame teie osalusele ka tulevikus. kindlasti olete teie väga tähtis ka tulevasele eesistujale, kes kindlasti tahab teiega koostööd teha, nii et annaksin teile võib-olla veel äh, minutiks sõnaaega selleks, et saaksite meiega hüvasti jätta. Thank you very much, madam chair suur tänu, äh, proua esimees, tahaksin tänada teid kõiki koostöö eest, ma loodan, et meil on võimalik üheskoos tööd teha ka äh, äh, trio raames ja, ja juba häid jõule, sest et jõulud on käes ju nelja päeva pärast. nii et äh, häid jõule ja kõike paremat uueks aastaks ja et Euroopal ka lootust oleks! One, one minute to say goodbye to madam minister. minut pausi, et proua ministrile nägemist öelda. kallid kolleegid, meil on kaks minutit selleks, et alustada järgmise päevakorrapunktiga, aga ma teeksin vahepeal juhataja teadaanded ja räägiksin sellest, mis on päevakorrapunktiga kümme saanud, ehk et me räägime sellest uuest äh, meetmest riskijagamisvahendist, nimelt meil ei ole võimalik seda küsimust arutada täna, sellepärast et äh, protsessi dünaamika ei luba meil äh, siin mõteterohket arvamuste vahetust pidada aga teeme seda järgmisel korral sellepärast, et äh, nõukogu töögrupi kohtumine lükati edasi, see ei toimu viiendat, viieteistkümnendal detsembril, vaid see toimub homme ja ka see kohtumine, mis täna hommikuks oli planeeritud ja kuhu olid kutsutud kõik institutsioonid, ka meie kaasraportöörid, variraportöörid, äh, Euroopa Komisjon, äh, Äh, arengupank ja ka Taani eesistujamaana on seda kohtumist ei olnud võimalik täna hommikul pidada, nii et see tehniline kohtumine äh, toimumine toimub üheteistkümnendal jaanuaril, selleks et aru saada täpselt, mis on ettepanekute sisu ja siis kahekümne viiendal jaanuaril meie valdkonnakomisjoni kohtumisel räägime me siis sellest küsimusest ja peame maha arvamuste vahetuse. nii et sellega lõpetaksin esimehe teadaanded ja anna, läheksin järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on teine arvamuste vahetus äh, meie komisjonis ähm, üldise määruse kohta. tegemist on jällegi aruteluga, mis põhineb äh, töödokumendil, mille saite viieteistkümnendal novembril ja see dokument äh, on dokument, mille osas on kokku leppinud kaks raportööri ja annan sõna mõlemale raportöörile. Äh, Konstantse on palunud Lam-, Lambert, et sina esimesena räägiksid, nii et Lambert van Nistelrooy, palun, sul on sõna oma märkusteks. me teeme seda ikka ja jälle ja vahel on mul täiesti segamini, kelle kord on. kas minu kord on praegu? jah, aitäh! kõigepealt protseduurist on täiesti selge, et eelmine kord me tegime sissejuhatuse, meil oli üksteist punkti, mis on põhilised, sel-, selgelt põhilised kõige tähtsamad küsimused, mis tuleb selgeks rääkida enne, kui me kuulame ära teiste arvamuse ja hakkame ettepanekut muutma. nii et seekord meil võib-olla on võimalus saada rohkem kommentaare kolleegidelt. eelmisel korral oli meil aega puudu ja meil ei olnud ka arvamust kõikidelt raportööridelt, äh, kes selle määruse kohta arvamust peaksid avaldama, nii et mida siin siis on nüüd muudetud äh, võrreldes eelmise korraga, me võtsime neli punkti välja selleks, et äh, asju selgemaks muuta. järgmisel kol-, korral võtame jälle kolm-neli ja siis jälle keskendume kolmele ja neljale ja vaatame kõik need asjad üle ja läheme siis üle muudatusettepanekute tegemise etappi. nii et seekord siis punkt üks, ähm, selles osas me olime väga selged, nimelt et meil on väga selge nägemus ühisest strateegilisest raamistikust. me oleme veendunud, et see peaks olema õigusloomise protseduuri täieõiguslik osa parlamendis ja võib-olla peaksime mõtlema ka selle peale, kas see peaks olema eraldiseisev määrus või see peaks olema lisaks sellele määrusele. või võib-olla peaksime selle üle veel üldse järele mõtlema ja kuidagi sellesse erinevalt suhtuma. aga need asjad, mis siia nüüd siis kaasatud me peaksime järgima tavapärast õigusloomelist protseduuri ja meie komisjoni esimees on juba selge kirja saatnud ja eh, taotlenud Euroopa Komisjonilt, et ta esitaks oma arvamuse. me oleme esitanud siin kolm küsimust eh, selle kohta, kuidas suhtuda mõlemasse meetmesse, mis on siin välja toodud. on täiesti selge et nõukogul on samasugused soovid, me just kuulsime seda. ka nõukogu soovib, et äh, ühine strateegiline raamistik ei võetaks vastu mitte delegeeritud õigusaktide kaudu, vaid tavapärase korraliku õigusloomelise menetluse kaudu. kuulsime just komisjonilt, et nad on valmis meile dokumenti esitama, kuid mina arvan, et see on vale lähenemine. meil on nii selge lähenemine Euroopa Parlamendis, keegi ei taha seda kuidagi ühendada, võib-olla õiguskomisjoni inimesed peaksid seda omavahel veel arutama, kuid poliitilises mõttes on kõik täiesti selge. teiseks, partnerluslepingute puhul võime olla juba nõus äh, parlamendi arvamusega, variraportöörid juba eelmisel korral tõid selle väga selgelt välja, et me tõesti peaksime vaatama seda dokumenti kui altpoolt ülespoole välja töötatud dokumenti ja siin ei peaks läbirääkimisi selle üle pidama liikmesriigid ja liikmesriikide valitsused ning Euroopa Komisjon, vaid et tegemist on dokumendiga, mis põhineb sellel mitmetasandil lähen-, mitmetasandilisel lähenemisel partnerite vahel. nii et võib-olla olete nõus meie varasemate ettepanekutega ja võtate need üle, et me too-, väga selgelt tooksime välja oma kavatsused, enne kui me hakkame rääkima täpsemalt sellest, kes on meie partnerid ja millised on meie eesmärgid. see oli siis punkt kaks ja minut tagasi juba kuulsime punkti kolm kohta, et asjad liiguvad edasi, kuid me peaksime olema selgesõnalisemad me valdkonna prioriteetide osas ja paindlikkuse osas. sest ühtekuuluvuspoliitika oma struktuuri poolest on natuke teistsuguse lähenemisega kui Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia nii et me peaksime neid kuidagi ühendama selleks, et me saaksime selle eh, territoriaalse dimensiooni sinna veel lisada ja öelda, et see on rohkem kui kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. ja nüüd eh, võib-olla Konstantse peaks eh, lihtsamalt seda selgitama, sest tal on väga head mõtted, kuidas seda paindlikkust sisse viia, nii et Konstantse, palun ja, vielen Dank äh,, Lambert, für die. jah, suur tänu. suur tänu, Lambert, äh, esimesel arutelul te, kallid kolleegid, kindlasti nägite, et need arutelud, mida me peame kõikvõimalike komisjoni eesistuja riigi kui ka teiste huvigruppide esindajatega, et need arutelud on päris kaugele jõudnud ja et meil on päris palju konkreetseid küsimusi töödokumendis juba välja toodud. probleemiks on see, et kui asju sügavuti vaadata ja arutelusid äh, nende üle pidada, siis näeme, et meie valdkondade prioriteedid, paindlikkus, kvoodid ja partnerluslepingud on kõik oma vahel väga-väga tihedalt seotud. ja kui ühelt poolt äh, midagi ära võtta või juurde panna, siis teises otsas ka asjad muutuvad, nii et ma arvan, et äh, me peame kõike seda tõesti väga üksikasjalikult vaatama. ma arvan, et äh, aasta lõpus peaks tegelikult aruteludes ka juba konkreetseid ettepanekuid tegema, sest mingil hetkel peaksime me jõudma nii kaugele, et me kõigepealt valdkonnakomisjonina ja siis hiljem ka terve parlamendina soovime siiski teatud kursi ette näidata. ja partnerluslepingute puhul me tõesti oleks tahtnud, et me oleksime palju rohkem saanud regioonid kaasata. kuidas see asi nüüd juriidiliselt äh, välja näeb või kuidas seda juriidiliselt organiseerida? jah äh,, iga liikmesriik on põhiseaduslikus mõttes täiesti erinevalt üles ehitatud ja see ei ole meie ülesanne seda küsimust lahendada, seal peavad õiguslikud teenistused sekkuma, kuid poliitiline tahe on olemas, soovitakse regioone kaasata võimalikult suurel määral ja võib-olla tõesti ka siis äh, igale regioonile äh, iga regiooni eripärad ka partnerluslepingutesse sisse kirjutada ning seda sisu, siduvalt ma arvan, et me peaksime selles suunas liikuma, sellepärast et kui me need asjad niimoodi kujundame ja sellega paika paneme, siis võiksime öelda, et jah, me räägime siin temaatilisest keskendumisest, kuid et regioonid tuleb võimalikult suurel määral kaasata ja regioonid saavad õiguse ise äh, välja valida nii Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kui ka ühtekuuluvuspoliitika egiidi all selle, mis nende jaoks on kõige tähtsam ja mida nemad soovivad kõige rohkem arendada ja seda kõike peaks siis ka suurem, paremini välja tooma. nüüd selle puhul kohta, mis komisjon äh, valdkondade prioriteetide kohta ütles, ma arvan, et me peaksime seda veel kord läbi arutama, sest ma kardan, et siin on paar asja puudu viimastel nädalatel ja kuudel oleme me tihti väga pa-, tihti tõstatanud demograafilise arengu küsimuse ja paar nädalat tagasi võtsime ka parlamendis vastava raporti vastu. see, nagu öeldud, juba nimetatud prioriteedid on seal kirjas, kuid ma arvan, et me peaksime mingi läbilõikelise nõudmise ka tegema me juba ettevalmistavas perioodis sellest väga palju rääkisime. see on ka häguselt või erinevates programmides ja määrustes kirjas, kuid ma ei usu, et äh, need toovad endaga kaasa tõelisi projekte ja tõelist arengut ning seepärast on tõesti ka meie kohustuseks ka äh, selgem sõnum saata ja öelda, et tulevased äh, arengud ei peaks äh, olema mitte ressursse säästvad ainult keskkonna mõttes, vaid et me peaksime ka äh, kõikide osapoolte puhul säästva arengu peale mõtlema ja vaatama ka seda, millised on demograafilised arengud, kuhu liigub Euroopa geograafilises mõttes ja mida meil tõesti on vaja ja mida mitte. siis see küsimus. nimelt, et määruses on väga suuresõnaliselt kirjas, et äh, teatud taristuprojektid pole enam lubatud tulevikus, ma arvan, et ka selle üle me peaksime veel aru pidama, kas see on mõistlik, kas selline selge keeld peaks olema määruses kirjas, ilma et regioonidel antakse võimalust äh, natukenegi kaasa rääkida, öelda, et midagi on siiski vajalik, nii et minu arvates on see väga-väga kahtlane lähenemine Äh, kui me räägime taristumeetmetest, siis võib-olla, võib-olla tõesti suurem osa mõtleb teedeehitusele, kuid äh, taristu küsimus on palju laiem küsimus kui ainult teed ja teede struktuur, nii et kui me räägime siin poliitika uuest lähenemisest ja kui me keskendume alternatiivsete energiaallikate kasutamise toetamisel, siis me peaksime ka endale selgeks tegema, et äh, detsentraliseeritud energia jagamine on võimalik, kui investeeritakse energiajaotusvõrkudesse. ja miks me peaksime nüüd siis just taristu sellest välja võtma? ma arvan, et selles osas me ei ole veel ühel nõul ja me peaksime selle üle aru pidama. ma kardan, et see on ka kontraproduktiivne selles mõttes, mis on paika pandud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. ja neljas punkt äh,, paindlikkus ja kvoodid, juba eelmisel korral ma ütlesin, et mina isiklikult ei ole väga kaugele jõudnud äh, selles mõttes, et äh, ma ei tea, kui palju igast fondist tuleks kasutada, sest mida täpsemalt neid asju vaadata, seda segasemaks äh, vesi läheb. ja seepärast ma arvan, et Äh, me peaksime seda kõike koos läbi vaatama, kuna see puudutab teisi määrusi, me ei räägi siin mitte ainult üldisest määrimusest, sest see on ka kõikides alamäärustes kirjas ja me peaksime arutama nüüd tõesti, kas on vaja kohe algusest kvoote äh, ja verstaposti paika panna. sest äh, tõeline paindlikkus eelarvelises mõttes võib-olla oleks regioonide jaoks palju kasulikum, ehk et umbes kümme protsenti eelarvevahenditest jääb järgi, seda võib kasutada ühtekuuluvuspoliitika rakendamiseks. nii et me peaksime siin tõesti täpsemalt vaatama. jah, ma võiksin veel ka mõningaid ettepanekuid teha, mõned oleksid selle üle õnnelikud, teised äh, kindlasti vihastaksid selle üle, ma loo-, tahan siiski teile äh, äh, rahulik võimalik jõulupühi tagada ja sellepärast alles järgmise aasta alguses äh, ehk siis uuel aastal uue hooga tooksin välja need optimistlikumad võimalused selle kohta, kuidas regionaalpoliitikat edasi arendada. suur tänu! suur tänu, Konstantse, me, me tõesti loodame sinu tarkuse peale ja vast jõulud on ka valguse toimega ja nüüd annaksin sõna variraportööridele ja teistele eh, liikmetele, kes soovivad rääkida regulatiivsest raamistikust. kui soovite sõna saada, siis andke käega märku. härra Kotmanis peab sõna võtma, aga kui te tahate öelda, et eh, raportöörina soovite sõna saada, siis jah, palun. suur aitäh selle võimaluse eest sõna võtta. mul on eh, mõningaid kommentaare, aga ma usun, et ei ole lihtne äh, neile küsimustele vastata. esmalt esimese punkti kohta, millest äh, härra Van Nistelrooy rääkis. sotsiaalfond. kas see on uue ühtekuuluvuspoliitika äh, raames kaasatud või mitte, sellepärast et äh, sotsiaalfondi kasutamine erinevate võimaluste puhul paberil on väga kena, aga ma usun, et me peame midagi muutma. meil on vaja aga siin midagi teha, sellepärast et teistes komisjonides suhtutakse küsimusse teisiti. teiseks mitmetasandiline juhtimine, isegi väikestes riikides demokraatia õitseb ja kõik tahavad muidugi osaleda ühtekuuluvuspoliitikas. aga on teatud lahkarvamusi, sellepärast et praeguses äh, ühtekuuluvuspoliitikas väikestes liikmesriikides Äh, kas, ma ei tea, kas me räägime siin äh, NATS ühest või NATS kahest, äh, aga kas me peaksime järgmises programmis jääma sama tee ruutkilomeetrite juurde või mitte? see on oluline just väikeste riikide jaoks territooriumi koha pealt sellepärast, et kohalikud omavalitsused tahavad suuremat rolli mängida, kui me jääme praeguse olukorra juurde. siis pean ütlema, et minu koduriigis tehakse seda, mida tahetakse kohalike omavalitsuste tasandil, sellepärast et Läti on üks, üks piirkondades kõik. ma ei tea, kas teil on vastuseid sellele, aga minul praegu ei ole. punkt kolm, temaatilised prioriteedid. kui parlament võttis kaks tuhat kakskümmend resolutsiooni vastu, siis me rääkisime regioonide rollist ja me oleme väga palju ettepanekuid komisjonile teinud. aga sellest ei piisa. kaks tuhat kahekümnes ei ole väga palju meie ettepanekuid sees. ma arvan, et me peaksime eelkõige pöörama ühtekuuluvuspoliitika pikale perspektiivile tähelepanu, sellepärast et võib-olla me hakkame rääkima pärast kaks tuhat kahtekümmet, näiteks kaks tuhat kolmekümnest või millestki muust. ma arvan, et äh, ühtekuuluvuspoliitika on kaugemale ulatuv poliitika. ühest küljest me räägime ühtekuuluvusest siin ja teisest küljest et äh, sellest, et kogu süsteem peab olema mm, paremini toimiv ja ma arvan, et äh, see kõik nõuab rohkem aega ja ükskõik, mis aastatest me siin räägime. paindlikkus, see ei ole päris selge minu jaoks, sest et kui me räägime paindlikkusest, siis praeguses olukorras on äh, suur vahe sees, kas tahetakse olla paindlikud ühe fondi raames või siis ei suudeta täita ühe fondi raames äh, kohustusi ja siis kasutatakse teist ning taotlejatele ja äh, on väga raske äh, mingit lahendust leida, nad jäävad äh, tupikusse ja nad ei saa mm, uusi projekte, projekte sama fondi raames rahastada ja uue fondi kasutamine on ka keerukas, nii et ma ei tea, millisest paindlikkusest siin räägiti, aga ma, ma usun, et me peame seda siiski mainima, mitte ilmtingimata siin, aga sellega tuleb tegeleda, peame äh, kui me peame välja ütlema, et kui te ühe, ühte fondi kasutate, siis tuleb selle fondi juurde jääda ja seda korralikult teha, mitte nii, et ühest fondist teise hüpata. Äh, ma olen aru saanud, et meil on teatud äh, ülemäärad, mida muudetakse, mina olen igasuguste muutuste vastu, aga see on minu isiklik seisukoht. variraportöörina, aga ma jah, saan aru, milles on äh, erinevused, kui on kohustuslikud koodid, siis jah, aga nüüd on mul teatud võimalusi raha kasutamisel kaks koma viis protsenti oleks maksimum, siis praegu, kui ma olen edukas, siis jah, kui ei, siis ei, aga millised need kvoodid siis nende ülemäärade raames veel on, siseselt on, sellest ma aru ei saa. jah, jah, aga palun selgitage, mis vahe on ülemääradel ja kvootidel, see, selle peab ikkagi väga selgelt ära selgitama, vähemalt minu jaoks, et mina ka aru saaks. ja lõpetuseks tahtsin rääkida lepingutest ma tahaksin äh, rõhutada ühte, on riike, kes ei ole kaks tuhat, kaks tuhat kuus kohustusi täitnud ja mitte ühtekuuluvuse, vaid teiste fondide raames. kuupäevaks, tähtajaks oli esimene jaanuar kaks tuhat üheksa ja ja proua Hübner, kes oli volinik, teab seda väga hästi aga nagu osad riigid ei ole siiamaani kõike teinud, mis vaja on ning äh, tegemist oli kohustustega, mitte ainult partnerlusega. jah, komisjonil on kohustus maksta. aga liikmesriigid peavad jällegi tingimusi täitma, kui nad seda ei tee, siis ei ole võimalik, et kogu aeg lükatakse edasi neid tähtaegu poole aasta, aasta ja rohkema võrra. ning seega eelarve ümber kõik on väga ebaselge, ei ole selge, mille eest on makstud, mida on tehtud. nii et nende nelja punkti osas sooviksin selgitusi. suur aitäh, Elizabeth Schröter! ja, vielen Dank! ja suur tänu. kõigepealt ma olen väga üllatunud, Lambert ja Konstantse, ma mäletan, kuidas me siin komisjonis arutasime ja rohelised ütlesid, et nad ei soovi mingeid lävendeid ja äh, no pärast esimest lugemist nad meil kuidagi tagatrepi kaudu siiski sisse toodi, ilma et meil oli mingigi õigusloomeline mõju, sellepärast et meil ei olnud võimalik esimesele lugemisele tagasi minna, sest ajasurve oli väga suur. ja paljud suured fraktsioonid olid sellest äh, vaimustusest, ma leian, et praegune lähenemine on palju parem, siin ei ole tegemist mingite Eh, mingeid kindlaid määrasid paika pandud, eh, protsente paika pandud, vaid on räägitud, et me keskendume eesmärkidele. ja ma arvan, et paindlikkus on palju suurem. nimelt eh, regioonidel on vabadus, kuidas nad neid eesmärke soovivad saavutada. Nad ütlevad, et eesmärk on see ja see tuleb saavutada, aga kuidas seda, millise meetme kaudu, see on jäetud lahtiseks. tõesti on tõesti, et kui vaadata äh, seda viima-, määrust, siis jah, seal on see küll kirjas ja li-, lisadena tuleb sisse ning tõesti paindlikkust natukene äh, piiratakse, kuid ma arvan, et see praeguse äh, lähenemine toob palju rohkem paindlikkust kui, äh, kui see, mis praegu meil määruses kirjas ja siis nüüd need, kes toona neid meetmeid nii pooldasid, mind üllatab, et te nüüd äkki olete selle kõige vastu nii et ma usun, et keskendumine eesmärkidele, eriti just nende regioonide puhul, mille kukrus on väga-väga vähe raha ja kui me seal nüüd siis hakkame äh, külvamismeetodil seda raha jaotama, siis äh, ei ole sellest ka kasu. praegusel hetkel on kõik väga selge. Need regioonid, äh, mille vajadused on suuremad, mille puhul ühtekuuluvus on väga tähtis, nende eesmärgid on mõõdukad, isegi vägagi mõõdukad. ja nähtavus tuleb just suurte puhul välja. ja mis puudutab taristut, siis energia puhul see ei kehti, energia on nimelt selgelt välja võetud, energia on sellest lausest välja võetud just sellepärast, et äh, muidu juhtub täpselt see, mis on sihtalas neli kirja pandud ja selleks on vaja energiataristut ja sellepärast on see sealt välja võetud. nii et kui te seda määrust loete, siis te näete, et tegemist on tõesti väga äh, järjekindlalt paika pandud küsimustega ja minu arvates on see ka õige. jah, tõesti, kui me räägime nüüd partnerluslepingutest, siis äh, tulevad probleemid, sest artiklis kolmteist ja neliteist, kui need läbi lugeda, siis jääb mulje, et jah, et komisjon peab läbirääkimisi ainult liikmesriikidega ja et regioonid jäetakse välja probleemiks selles tekstis on see, et äh, mitmetasandiline valitsus, selle taga on palju rohkem ja ei tule päris selgelt välja, kuidas need asjad on omavahel ühendatud. vähemalt mitte lõigetes kolmteist ja neliteist ja ma arvan, et paari lisandusega oleks võimalik seda väga lihtsalt muuta. sellepärast, et liikmesriigid on äh,, liikmesriikidel on vabad käed lepingute väljatöötamisel, kuid ma ei usu, et äh, komisjon lõppude lõpuks kõikide partneritega, kõikide üksikute regioonidega eraldi läbirääkimisi peab, sest iga liikmesriik vastavalt oma põhiseadusele peab leidma oma viisi mitmetasandilist valitsemist läbi viia ja ma arvan, et me lõikes kolmteist peaksime lihtsalt sisse viima lause, kuidas seda lepingut ette valmistatakse ja probleem oleks lahendatud. aga ülesandeks jääb liiklusriikidele siiski mitmetasandiline valitsemine sisse viia. ja kui vaadata nüüd lõiget neliteist ja partnerluslepingute sisu, siis see on tegelikult äh, kaudselt seal sees, kuid see ei tule väga selgelt välja ja see on probleemiks ja seetõttu liikmesriigid võiksid võib-olla selle kahe silma vahele jätta ja ei näegi, et mitmetasandiline valitsemine on üldse eeltingimuseks selleks, et äh, lepingut äh, saada ja ma arvan, et nutikas oleks, kuna meil on tegemist paralleelsete protsessidega, meil on siin see õigusloomeline protsess ja paralleelselt tehakse ka ettevalmistusi, siis ärgem unustage, et nendel ettevalmistustel ei ole mitte mingit õigusloomist arutelu, see pannakse paika alles pärast seda, kui ettevalmistusperiood on läbi. ja minu arvates kõige nutikam lähenemine oleks see, et komisjon paneks paika mingi käsiraamatu, kus oleks eh, juhised, tõlgendused, eh, mis tulenevad aruteludest meiega, kuidas komisjon aru saab, milline peaks olema ettevalmistusperioodi lepingu ettevalmistamine ja meie juba praegu peaksime ütlema, et oleme valmis vastu võtma kõike seda, mis te mõlemad siin ka juba ütlesite. nimelt, et kui mitmetasandiline valitsus on eeltingimuseks lepingute väljatöötamisel ja et see on lõikes kolmteist ka viitena sees, siis tähendab see seda, et liikmesriigid peavad alustama mitmetasandiliste valitsuste sisseviimist ja lepingu ettevalmistamist ja me ütleme, et põhimõtteks on just see, et tegemist on partneritega, aga mitmetasandiline juhtimine peaks seal selgemalt välja tooma, sest see oleks põhitingimuseks, sest kui seda ei tee, see ei saa ka lepingut. ja sellega oleks meil võimalik ka see protsess õigele kursile viia demograafiline areng ja demograafiline läbilõige, ma arvan, et oleks vale see eesmärgina kirja panna, ma ei usu, et tegemist on eesmärgina, nii nagu see lõikes üheksa on kirjas. kui ma nüüd seda ingliskeelset mõistet siin vaatan, on tegemist demograafilise olukorraga regioonides ja tegemist on äh, siin ka vastavuse kriteeriumiga, kõlbulikkuse kriteeriumiga meil on ju siin tegemist nii välja kui ka sisserändega ja see toob endaga kaasa probleeme ja see ei ole kooskõlas eesmärkidega. eesmärk on ikkagi see, et mul on mingeid edusamme ette näidata ja me ei tohiks siin silma, kahe silma vahele jätta öö, halvemaid külgi, nii et see peaks tõesti sinna kõlbulikkuse kriteeriumitesse kirja panema, nii et äh, lepingu ettevalmistamisel oleks siis tegemist sellise küsimusega, mida tuleks kontrollida. ehk et tuleb välja tuua, millised on puudused selles regioonis, see ei ole eesmärk, sellepärast et see viib meid valele kursile. me soovime, et äh, eesmärgid oleksid saavutatud, me soovime võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ja need on kõik need küsimused, mis demograafiliste äh, protsesside puhul ka väga tähtsat rolli mängivad ja tõesti väljarändest äh, muserdatud piirkonnas on need probleemid teistsugused kui seal, kus sisseränne on suur, nii et neid asju tuleb erinevalt vaadata. Need on eesmärkides küll kirjas, kuid demograafilised defi-, demograafiline defitsiit ei ole mitte eesmärgis, vaid tegemist on siiski puudusega ja me peaksime vaatama, et me siin vales suunas liikuma ei hakkaks rohelised on selle poolt, et see temaatiline keskendumine pannakse paika, nii nagu see on siia kirja pandud. mina olen ka tööhõivekomisjonis ja sellepärast olen näinud ka sealseid arutelusid, tööhõivekomisjonis suur enamus on selle poolt, et see euro-, et e- see pannakse SF, SF-i eesmärgina kirja, seda arutati väga pikalt komisjonis ja et lõikega viiskümmend pannakse ka kaasatus paika. Äh, selle tagapõhjaks on see, et äh, praegusel hetkel EVSF-i osa on liikmesriikides väike, ülesandeid on aga tulnud juurde ja sellepärast ma leian, et see astmete sisseviimine on väga mõistlik ja ma usun, et tööhõivekomisjonis äh, selline ettepanek leiab enamuse toetuse ja võib-olla oleks äh, mõistlik korraldada ühine kohtumine selleks, et teada saada, millised on meie seisukohad. suur tänu! suur aitäh, härra Vlasek, palun! Vážená paní předsedkyně, já bych měl pouze... Suur aitäh! minul on paar kommentaari ja mõned neist puudutavad ka partnerluslepinguid. Te ütlesite, et vastavalt äh, need aset leidnud läbirääkimistele peaksid need kokkulepped, äh, lepingud vastama liikmesriikide vajadustele alt üles lähenemine, see on miski, mida ma tervitan linnade, regioonide võimalused aga osaleda ähm, on äh, olulised, tuleb äh, selgelt ära määratleda, mis alusel seda teha, sellepärast et väga paljud linnad, piirkonnad on huvitatud taolistes lepingutes osalemisest. seda esiteks. teiseks äh, tahaksin rääkida ühest küsimusest, mida veel arutatud ei ole, nimelt kümne miljardi Äh, üleviimine ühtekuuluvuspoliitikast äh, EFSF-i. seega me lihtsalt tegelikult liigutame vahendeid ära transpordiprojektidelt äh, liikmesriikides, kas võib-olla oleks võimalik siin äh, mõn-, kompromissi leida, kui me jätame need kümme miljardit ühtekuuluvuspoliitikale äh, ja kasutame neljakümmend miljardit Euroopa Liidu eelarvest, siis sellest piisaks mõlema jaoks. nii et see oli siis minu kommentaar ühtekuuluvusfondi kohta ning lõpetuseks äh, abikõlbulikkus. ma arvan, et käibemaks ei ole ei ole abikõlbulik, see arvatakse äh, projektidest maha, ma tahaksin teada ka praegust olukorda arvestades, kas juhtub, et äh, tegelikult käibemaks ikkagi on abikõlbulik? Yes. Explain, European Commission. jah, Euroopa Komisjon võtab sõna veel arutelu lõpus <clears throat> jah, härra Olbrit, ma tahaksin tänada ähm, raportööre selle eest, et te selgitasite, milline on taust. ja siin on teatud mm, elemente, mida tuleks äh, paremini selgitada lõplikus versioonis, aga esmalt äh, alustaksin millestki, millega peaksin hoopis lõpetama nimelt äh, raportööridega me arutasime seda ja me peaksime vaatama, millal me tahame lõpet, lõpule jõuda selle tööga, kas me oleme äh, valmis selle süsteemi välja töötama, hoolimata sellest, kui palju meil vahendeid on või tahame ära oodata lõpliku otsuse eelarve kohta. Äh, siin on, see küsimus on väga oluline, sellepärast et kui me ootame läbirääkimiste lõpu finantsperspektiivide üle, siis sellisel juhul äh, Eh, lähevad kaduma esimene aasta, võib-olla ka teine. nii et ma arvan, me peaksime siin arutama seda küsimust näiteks, kui vahendeid vähendatakse, kas see mõjutab ka süsteemi või mitte. see on eh, põhitähtis, seda siin tekstis ei ole, aga tekstis on meil näiteks eh, ära toodud protsent ja see tuleneb piirmääradest, see on aluseks. punktis viis Äh, mõjutab see näiteks äh, vähem äh, arenenud piirkondi ja nii edasi, nii et tegemist on sellise poliitilise küsimusega, mis tuleb tõstatada võimalikult ruttu, kas me oleme valmis tööga lõpetama enne, kui eelarve läbirääkimised lõpevad ja lihtsalt siis lisame lisa. teiseks, ma arvan, et tulevikus me võiksime oma arutelu jagada kaheks, esmalt rääkida sellest, mida teha ja teiseks, kuidas me ei tohiks sisu ja meetodiga segi ajada, sellepärast et äh, see on väga tähtis. näiteks mida küsimus on temaatiliste eesmärkide osas ära toodud, aga üldiseid küsimusi me ei saa arutada ilma äh, selle, ilma et see mõjutaks jällegi äh, erinevate fondide toimimist kui me sellepärast, et äh, sotsiaalfondis on ära toodud temaatilised äh, prioriteedid ja ka mm, Maa Arengufondis. ning äh, ja ISF-i eh, sotsiaalfondi puhul on eh, see veelgi tuntavam, sellepärast et siin me ei räägi mitte liikmesriigi tasandist, vaid loeksin ette neljanda artikli. siin räägitakse tegevuskavadest. nii et eesmärgiks on siin välja selgitada investeerimisprioriteedid eh, siis verstapostide näitel ja kõik see peaks ühtse keti moodustama. küsimus on aga selles, kas me kiidame heaks temaatiliste eesmärkide nimekirja ja kuidas see ülejäänud mõjutab. muidugi me ei tohiks unustada, et tööhõivevolinik eh, muidugi ütleb, et nemad eh, keskenduvad oma eesmärkidele, regionaalarengu volinik eh, ütleb, et neil on üksteist prioriteeti Äh, ja teine volinik siis ütleb, et temal on neli prioriteeti, nii et äh, siin on vahe sees. minu jaoks raportööril on siin äh, tegemist probleemiga, sellepärast et kaheksakümne protsendiline, kahekümneprotsendilised piirmäärad on ära toodud. temaatilised partnerluslepingud, ma usun, et selle kohta on juba kõik ära üteldud, aga ma tahaksin lisada, et poliitikute avaldused võib-olla ei ole meie jaoks niivõrd olulised, aga viimasel linnapeade kohtumisel komisjoni esindaja ütles, et et partnerlusleping sõlmitakse liikmesriikide ja komisjoni vahel ning äh, linnapead avastasid siis koha peal, et lepinguid sõlmitakse ka liikmesriikide ja komisjoni vahel aga siin dokumendis räägitakse mitmetasandilisest juhtimisest nii et ma arvan, et seda peaks ka selgitama veel, sest et äh, me saame sellest aru niimoodi, et tegemist on mitmetasanduse juhtimisega, aga kelle vahel neid lepinguid siis sõlmitakse? ja mida tähendab see, et komisjon kiidab heaks lepingud äh, riikliku ja kohaliku tasandi vahel? et tegemist on millegagi, mis puudutab ka käitumisjuhiseid, sellepärast et, et on tehtud ka soovitus selle kohta, kuidas, et komisjon peaks ütlema, kuidas ette valmistada neid partnerluslepinguid. muidugi küsimus on selles, kas äh, seda on nagu võimalik koostada kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks, sest et äh, neid riike juhitakse erinevalt. see peaks olema äärmiselt üldine, aga küsimus on jah olemas, kas meil on seda käitumisjuhendit vaja või mitte nii et äh, siin me ei räägi mitte ainult meetodist, vaid ka sisust. partnerluslepingute puhul äh, me ju puudutame erinevaid fonde ning äh, ka linnad on ära toodud. ma arvan, et kõik, kõike seda tuleb väga täpselt ära määratleda. see ei ole nii tulnud meie, vaid osalejate jaoks, sellepärast et nemad ootavad, nemad tahavad juba hakata ette valmistama partnerluslepinguid oma valitsustega ja neil on vaja teada, milline siis saab olema lõplik versioon ma usun, et on väga tähtis, eh, kuidas me sellest kõigest aru saame ja edasi, kuidas. see puudutab meetodit. millist meetodit tuleks kasutada ning meil on väga palju uusi vahendeid. Eh, ja need mõjutavad jällegi Euroopa Sotsiaalfondi ning eh, põllumajanduse tagatisfondi ja nii edasi, nii et meil on olemas äh, akrediteerimissüsteem ja äh, kaasrahastamise süsteem ning äh, finantsparandused, finantskorrektsioon, vabandust, see kõik on väga oluline. meil on ühine tegevuskava, mis on uus. meil on ka ITI, mis on väga oluline. nii et ma teeksin ettepaneku äh, raportöörile äh, rääkida ka uuest meetodist ja uutest vahenditest ja tuleks vaadata, milliseid äh, instrumente saab mis eesmärkidel kasutada, seepärast et kõik neid kõikidel eesmärkidel kasutada ei saa ja kõikide jaoks peab olema selge, mis selle tagajärjed on. nii et ma usun, et väga palju on vaja arutada ning eh, see üldine regulatsioon sisaldab väga palju eh, tegelikult selliseid aspekte, mis mõjutavad kõike muud. ja me ei saa seda luua ilma, et meil oleks väga selge arusaam asjadest. me peame koos töötama, eraldi me seda teha ei saa, sellepärast et see ei oleks loogiline. tahaksin eh, ütelda, et jah, raamistik on meil olemas, aga väga palju tööd on vaja veel teha selleks, et kõik äh, lõpuni selgeks teha. Like aitäh ja Thank you very much. Viktor Postinaru, palun. Most of the problems have been suur aitäh! tahaksin mainida paari asja, ma leian, et partnerluslepingud ei peaks olema mitte ainult kahepoolsed dokumendid liikmesriigi ja komisjoni vahel. tegemist ei ole mitmetasandilise juhtimisega, kui kohalikud ja piirkondliku äh, tasand ei saa oma sõna sekka ütelda, siin peaks olema tegemist millegagi, kus on selgelt ära määratletud ka kohaliku ning äh, regionaaltasandi roll temaatilised prioriteedid, ma tahaksin äh, toetada seda mõtet, et kui liikmesriikidega läbi räägitakse, siis äh, liikmesriikidel peaks olema rohkem paindlikkust, nii et nad saaksid kohaldada äh, temaatilisi äh, prioriteete nende endi olukorraga, sellepärast et äh, tegelik olukord erineb väga palju liikmesriigiti. paindlikkus ja kvoodid jällegi kutsuksin üles äh, sellele, et antaks rohkem paindlikkust liikmesriikidele, sellepärast et, et tihtilugu on erinevused liikmesriikide vahel väga suured. ja ringfencing ma tahaksin ütelda, et läbirääkimised peaksid toimuma Euroopa Komisjoni liikmesriikide vahel, aga silmas tuleks pidada ka liikmesriikide eh, erinevusi. ühine eh, strateegiline raamistik, see on väga oluline ja ma leian, et see dokument tuleks heaks kiita nõukogus ja parlamendis ja seda ei tohiks teha delegeeritud aktidega Euroopa Komisjonis ning eh, see peaks olema lisa üldise regulatsiooni juurde, aga tegemist ei tohiks olla millegagi, mis äh, käib erieeskirjade alla. seeläbi te-, oleks tegemist äh, samavõrdselt kehtiva äh, dokumendiga kui üldine regulatsioon ning nii nõukogu kui parlament peaksid selle heaks kiitma olen täiesti selle vastu ja mitte ainult mina, vaid äh, räägin ka oma fraktsiooni nimel. ja mitte ainult ka eelmise nädala variraportööride kohtumisel tuli see välja, ma usun, et on väga oluline ütelda, et makromajanduslikud tingimused ei peaks kuuluma äh, üldregulatsiooni ja kõik ning ei peaks olema ka ühtekuuluvusfondi, tegemist on lihtsalt äh, viisiga jällegi karistada ja seda kokkuleppe alu-, aga tuletaksin meelde siin kahe nädala tagust nõukogu kokkulepet äh, ja ma kardan, et selline fiskaalliit võib mõjutada väga tugevalt liikmesriike, eh, mitte ainult eh, poliitikate väljatöötamisel, ka kaasrahastamise osas ning eh, sellised karistused, sanktsioonid oleksid liikmesriikide jaoks liiga rängad. nii et siin ma olen, siin ma leian, et makromajanduslik stabiilsus ei peaks olema kriteeriumiks. ja veel muid aspekte, mis on seotud minu ähm, arvamusega, aga sellest räägiksin hiljem. suur aitäh, Rika Manner! kiitoksia, puheenjohtaja ja palju suur aitäh! tahaksin äh, tänada raportööre töödokumendi eest, mis on äh, väga heaks äh, aluseks edasise töö jaoks. väga palju on juba ära öeldud ning peamistest probleemidest on ka juba räägitud. ma tahaksin nüüd tulla neljanda punkti juurde. ma toetan raportööride seisukohta, eriti proua Kreeli poolt öeldud, ta selgitas oma seisukohti ja ma toetan neid. partnerluslepingud, jah, siin ma olen nõus sellega, mida teised ütlesid. tuleb väga selgelt ütelda, et tegemist on koostööga kohalike piirkondade ja regioonide vahel, sellepärast et äh, kardetakse, et tegemist saab olema lihtsalt kahepoolsete kokkulepetega, kus unustatakse täiesti ära kohalik ja regionaaltasand. nii et sina olen nõus sellega, mis öeldud. mis puudutab äh, strateegilisi eesmärke, siis äh, paindlikkust on vaja, proua Konstantin Kreel rääkis ka neist küsimustest meil peaks olema võimalus fonde kasutada taristute jaoks ja koostöö. ma leian, et oleks hea, kui saaks fonde tõesti taristute puhul kasutada. sest et see on üheks osaks projektidest, paindlikkus see on väga oluline, on vaja paindlikkust. aga olen natukene skeptilisel seisukohal. ma arvan, et tuleks ikkagi ka regioonide arvamus ära kuulata, vaadata, millised on riikide vajadused ja võib-olla tuleks selle küsimuse juurde veel tagasi tulla. lisaks sellele räägiti ka sellest, äh, kuivõrd suur tähtsus on demograafilisel aspektil sellest on komisjonis väga palju kõneldud, me oleme rääkinud äh, väljakutsetest, mis on äh, seotud elanikkonna vananemisega ja usun, et demograafilise mõõtmega tuleks rohkem siin arvestada, nii et seda toetan täiesti. ja nüüd detailid, mis on äh, seotud koostööga, ma arvan, et selle juurde tuleme veel hiljem tagasi, nii et praegu minu poolt kõik. Ahim Teller has left, so Maria Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. suur aitäh, suur aitäh, äh, proua esimees. suur aitäh raportööride sõnavõttude eest. Nad äh, selgitasid mulle mitmeid teemasid, millele mina ei ole eriti lähedal, eriti seepärast, et ma olen siin olnud ainult aasta. mina räägin asjadest otse, ma ei taha pikalt rääkida, siin on palju juba öeldud. mina keskendun põhimõtetele, sest et ikkagi seadusandja ehk siis meie eesmärgiks on ju leida see parim viis, kuidas lihtsustada fondide kasutamist. ühelt poolt siis paindlikkus sellest oleme mitmeid kordi juba rääkinud, rääkinud sellest, kuidas suurendada tõhusust ka paindlikkuse nimel. me peame kindlasti rääkima ka riiklikest ja regionaalsetest eripäradest. kõik on juba mõistnud seda, et regioonid on vaja ka ära kuulata, sest et nemad teavad, kus tuleks tegelikult ressursse kasutada ja äh, nagu eelkõnelejad ka ütlesid, siis mul on kahtlusi selles osas, kuidas kasutatakse Euroopa Sotsiaalfondi, nii nagu komisjon selle välja on käinud. see läheb vastuolu lihtsustamise eesmärgiga. komisjoni ettepanekus ei ole konkreetseid lihtsustamise ettepanekuid ja ühtekuuluvuspoliitika raamistik on komisjoni välja käidud kujul väga jäik ja nagu härra Postinaru ka ütles, siis ühtlasi on vaja siit eemaldada igasugused makromajanduslikud tingimused, nagu siis tulemusreserv ning eel- ja järeltingimused. assotsiatsioonilepingu osas ma olen nõus sellega, et tuleb järgida ikkagi mitmetasandilise valitsemise põhimõtet. me peame olema tõhusad, aga samas ka praktilised ja võimaldama riikidel ikkagi lep-, sõlmida lepinguid kõikidel erinevatel valitsemistasanditel, aitäh! suur aitäh ja äh, Francisco Tansis, palun! härra De Angelis, aitäh äh, väga tubli töö eest. paar väikest äh, märkust siiski ka minu poolt. kõigepealt üldisemad laadi märkused ma ei ole komisjoni ettepanek Tannokuga nõus selles osas, et ühtekuuluvuspoliitika osas peab järgima stabiilsuse kasvupaktis kirjas olevaid tingimusi. makromajanduslikke tingimusi järgides tegelikult me reedaksime ju need eesmärgid, millest tegelikult ühtekuuluvuspoliitika juhendub ja teine üldist laadi märkus. määruse ettepanek, mis äh, hõlmaks erinevaid struktuurivahendeid, see on loomulikult midagi väga head, aga peab arvestama ka parlamendi sooviga võtta teadusuuringute raamprogramm sellesse äh, strateegilisse raamistikku sisse. kui see on eraldi siis vähemasti peab kahe strateegilise lähenemise vahel olema väga selge seos. edasi partnerluslepingud. ma olen nõus sellega, et regioonid peaksid neid lepinguid sõlmima. regioonide roll on siin väga tähtis, muuhulgas ka lähimuspõhimõte vaatenurgast ja ka seepärast, et tegelikult äh, kohaliku taseme valit- või kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad olema otsustusprotsessi kaasatud, sest et nemad lõppkokkuvõttes ju faktiliselt ühtekuuluvuspoliitikat rahastavad ja seda ka ellu rakendavad. edasi, partnerlusleping peab minema kokku üldiste eesmärkidega, tegevuskavaga, mis kõik peavad olema väga selged ja sellepärast peavad ette juba ära olema määratud eesmärgid ja tingimused. nüüd viiendaks paindlikkusest ja kvootidest. temaatilised prioriteedid selles valdkonnas on needsamad, mis kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ja selles osas olen nõus raportööri arvamusega. meil ei ole piisavalt paindlikkust selleks, et luua vajalikud regionaaltaseme vahendid, et rahastada teadusuuringuid ja muud, eriti uutes liikmesriikides. ja nendest ähm, absoluutkvootidest äh,, mis on ette ära fikseeritud äh,, nendest tuleks lahti öelda. nüüd ja lõpetuseks lihtsustamine minu jaoks on see väga oluline äh, sest et sellest tegelikult sõltub see, kui lihtne on ressursse kasutada. nii et see tuleks siin ka ära lahendada, nii et tuleb lihtsustada, tuleb kõik muuta öö, äh, kergesti kasutavamaks ja komisjoni ettepanek palun paraku selles suunas ei liigu. suur aitäh! suur aitäh, komisjoni ettepanek ühe määruse osas kõikide fondide haldamiseks just nimelt ongi esitatud lihtsustamisvaimus, ma olen nõus eelkõnelejatega ja kolleegi De Angelisega, sest et tegelikult seda eesmärki ei saavutata sest et kulutuste üle järelevalve teostamine, kaasajastamine ja nii edasi ilmtingimata tegelikult ei äh, tähenda endast lihtsustamist fonde peaks olema lihtsam kasutada, äh, sellest ju üleüldse selle määruse väljatöötamisel juhindutigi. meil ei ole tegelikult selge, et äh, milline on fondide vaheline paindlikkus määrust peaks paremaks muutma selleks, et iga fondi raames oleks teatud paindlikkus ette nähtud, kuid et samas oleks selge ka see, kuidas on erinevad fondid omavahel seotud. äkki oleks võimalik siin tagada see, et need fondid üksteist täiendaksid. eriti tõstatub see küsimus ühtekuuluvusfondi osas. kuna Äh, selle puhul on ju eesmärgid selgelt äh, kindlaks määratud. kuidas saaksime kasutada ka teisi fonde selleks, et äh, saavutada ühtekuuluvusfondi laiemaid eesmärke, mis on ju ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias kirjas? ma olen nõus eelkõnelejate ja raportööridega selles osas, et asjad peavad siin selgemad olema. üldises määruses ei ole äh, kirjas see, et kas kaasatakse rohkem äh, kohaliku, kohalikke omavalitsusi, kas suurendatakse ka nende vastutust äh, terve selle menetluse kõikides etappides, nii et seda oleks vaja siin määruse tekstis. tegemist on ju ikkagi pooltevaheliste lepingutega ja äh, poolte hulgas ei ole mitte ainult liikmesriigid, vaid ikkagi ka regioonid edasi makromajanduslikest tingimustest, nendega mina nõus ei ole, aga tahaksin esitada siin küsimuse, mida ma olen juba mitu korda esitanud. komisjon ei ole meile veel selgitanud seda, et kuidas on omavahel seotud komisjoni äh, ennustused ja siis äh, ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid, kui komisjon tahab oma seisukohtade juurde jääda, siis peab ta ikkagi seda, neid ka selgitama, sest et muidu on tegemist vaid lihtsalt sanktsiooniga. millel ei ole nüüd ühtekuuluvuspoliitika osas küll mingisugust õigustatud kohta. ja me tugevdame sanktsioone ja nii edasi, see võib olla ju täiesti põhjendatud, sest et viimase võib-olla programmitöö raames lihtsalt ei, ei olnud tulemused kuigi head, aga ma arvan, et need makromajanduslikud tingimused kujutavad ühtekuuluvuspoliitika karistuslikku külge. uus ka regioonide kategooria, selles osas on mul kahtlusi, kas uute regioonide kategooriate loomine ei võiks tuua kaasa endaga hoopiski ressursside ümberjagamist äh, kategooriate vahel, nii et nagu raha võetakse ühelt kategoorialt ära ja antakse sellele uuele. nii et lõppkokkuvõttes äh, teeme me seda kõike nende piirkondade kahjuks, mis äh, asuvad teistes kategooriates, sest et tegelikult piirmäärad jäävad ju täpselt samasugusteks nii et kui äh, summasid siin üldiselt ei suurendata, siis see kokkuvõttes tähendab see seda, et iga regioon eraldi saab vähem raha. nii et tegelikult need vahendid on nii ehk naa vähe ja siis nüüd võetakse teatud piirkondadelt veel raha ära. nii et ma tahaksin teada, kuidas siis erinevate regioonide positsioon jääb siin ikkagi täpselt samaks. kuidas see võimalik on? ja lõpetuseks infrastruktuurifond. minu arvates on komisjoni algatus iseenesest hea, aga siin on ka negatiivne aspekt nimelt ei oleks regioonidel võimalik neid vahendeid sõltumatult hallata, need kümme miljardit sõltuksid keskvalitsuse otsustest ja see, sellega ei saa me nõus olla. ja mi-, põhinedes millistel kriteeriumitel neid vahendeid ikkagi kasutama hakatakse põhi, põhinedes millistel mehhanismidel komisjoni ettepanek on selles küsimuses pigem lühisõnaline ja kuna tegemist on siin uuendusega fondide osas, siis oleks vaja komisjonipoolseid lisaselgitusi, aitäh. Uh, suur aitäh, enne kui ma annan sõna peadirektorile Nicolas Martinile, tahaksin omalt poolt ka midagi öelda, ma saan aru, et me kõik tunneme muret siin uh, ühe põhilise teema üle, küll ka paljude teiste üle, aga see üks peamine teema on see, et määrusega uh, seo-, pannakse paika tingimused, millele vastavalt on võimalik regioone kaasata. kui me vaatame seda, mis siin täpselt kirjas on, partnerlusleping näiteks, millesse on kaasatud ka regioonid, aga me peaksime vaatama ka kõiki teisi lahendusi sellest vaatenurgast, et kas need lihtsustavad regioonide kaasamist näiteks äh, mis saab näitajatega, mida ei ole võimalik üldse kasutada väiksemates piirkondades, nii et siin on mitmeid teemasid, mis tegelikult raskendavad äh, regioonide osalemist äh, täies oma vastutusala ulatuses ja võib-olla vähendab ka või on tunne, et justkui ei ole tahet keskenduda rohkem regionaalsetele programmidele. nüüd annaksin sõna Nikolas Martinile selleks, et ta saaks äh, asja kokku võtta, aga ma näen, et siit äh, on üks kolleeg küll lahkunud meie äh, saalist, tema oli parlamendi ja DG Regio äh, vaheliseks lüliks, ta oli siin täna viimast korda, nii et palun, kui saaksite meie tänusõnad temale siis edasi anda ja eh, eks siis nüüd tuleb otsustada, milline või kellest saab meie järgmine vahemees eh, Regio peadirektoraadiga. Nicolas Martin, palun, nüüd on teil sõna. Thank, thank you very much, madam chair, certainly pass on uh.... suur aitäh, proua esimees annan eh, kindlasti temale ka tänusõnad edasi, ta jääb meie peadirektoraati edasi, nii et kindlasti on teil võimalus temaga veel kohtuda siin juba siis, kui ta võib-olla direktori ametikohal, tema, kui tema asendaja on ametisse nimetatud, siis loomulikult anname teile sellest teada. selle üksuse pea peamiseks tööks ongi just nimelt suhelda teie komisjoniga. väga huvitav oli kuulda neid väga paljusid märkusi, mul on siin terve rida äh, punkte kirjas, aga tundub, et keskenduti mõningatele peamistele küsimustele, nii et, et kasutaksin siis võimalust äh, selleks, et selgitada komisjoni vaatenurka. kui ma enne sõna võtsin, siis ma neid juba ka mainisin, üldasjade nõukogusse tõstatusid mõned nendest teemadest, ühtne strateegiline raamat, raamistik on üks nendest nii et ühine strateegiline raamistik ja tegemist on loomulikult tähtsa strateegilise dokumendiga, kuid samas on see ka dokument, millel peab olema tõeline väärtus ka liikmesriikide silmis, sest et vastasel juhul oleks tegemist asjaga, mis jääks kuskile kõrgemale tasemele, aga millest tegelikult liikmesriikidele kasu ei ole, kui nad valmistavad ette oma programme järgmiseks programmiperioodiks. fondide integreerimine kujutab siis erinevate fondide kasutamist ühtekuuluvuspoliitika raames, kuid samas ka kalanduspoliitika raames ja nende sidumist teiste poliitikavaldkondadega ja leida see õige seose temaatilise ja territoriaalse lähenemise vahel ja sellest rääkisid mitmed inimesed ka täna pärastlõunal. ka meie komisjonis omistame sellele suurt tähtsust. ja me loodame, et siis see ühtne strateegiline raamistik oleks midagi sellist, millest me saame kõiki juhinduda. nüüd, mis selles ühises strateegilises raamistikus komisjoni arvates sees peaks olema me arutame seda dokumenti siin teiega just nimelt sellepärast, et meil oleks ühised seisukohad selles osas, millist rolli ühine strateegiline raamistik peab mängima ja milline see peaks täpselt olema. tänu sellele tööle siis on meil võimalik minna juba, liikuda edasi strateegilise raamistiku heakskiitmise teel. nüüd äh, härra De Angelis vist esitas küsimuse seose kohta strateegiaga kaks tuhat kakskümmend aga ka teiste poliitikavaldkondadega, mis jäävad väljapoole eh, ühtekuuluvuspoliitikast, nagu ma ütlesin, eh, siin on ju erinevate rahaliste vahendite integreerimine just meie peamine eesmärk. me tahame, et partnerluslepingud, ühine strateegiline raamistik, eh, programmid ja temaatilised eesmärgid oleksid omavahel seotud täna pärastlõunal räägiti palju partnerluslepingutest, mida täiesti õigustatult nähakse siin defineeriva elemendina selles osas, kuidas fonde kasutatakse mitmetasandilise valitsemise raames. huvitav on olnud kuulata neid muresid, mis tõstatati siin ja võrrelda neid sellega, mida, millest räägiti nõukogus komisjon oma ettepanekus üritas leida äh, tasakaalu äh, kahe eri raskuste kategooria vahel äh, nõukogus tuntakse muret siis institutsionaalse raamistiku üle, mis tuleb luua liikmesriikides ja et see on väga keeruline, kuna institutsionaalsed raamistikud on lihtsalt väga erinevad, näiteks föderaalsed liikmesriigid ja siis need liikmesriigid, kus on tugevam keskvalitsus. edasi ka see, et pakutakse asjakohaseid võimalusi regioonidele ja kohalikele omavalitsustele neile sobivat rolli mängida, jah, loomulikult seda tasakaalu leida ei ole lihtne, kui me siin koostame määrust, komisjon on üritanud selle tasakaalu siiski leida sõnastades ettepanekut viisil, mis võimaldaks arvestada eriti, erinevate institutsionaalsete raamistike eripäradega. samas äh, toetame me ikkagi tugevamat äh, mitmetasandilist valitsemist. ja sellepärast äh, on tegemist siis dokumendiga, mis tuleb heaks kiita eh, delegeeritud õigusaktina. seal oleks kindlasti sees ka selliseid elemente, mis kindlasti julgustaksid kõiki liikmesriike eh, tagama seda, et kõik kõik äh, erinevate pooled, äh, nii kohalikud äh, kui piirkondlikud omavalitsused oleks kaasatud tervesse sellesse protsessi, aga kindlasti see ei saa olla selline ühtne lähenemine, mis sobib kõigile. nüüd läbirääkimistest tuleb ju meeles pidada seda, et komisjoni ettepanekus oli seos partnerluslepingute ja tegevuskavade vahel, need olid ühes pakis partnerluslepingute osas leiaks aset läbirääkimised liikmesriigi ja komisjoni vahel, aga samas on see dokument ka sisemiste, riigisiseste läbirääkimiste tulemus ja et nendesse läbirääkimistesse oleksid kaasatud kõik ka piirkondlikul ja kohalikul tasemel sest et need läbirääkimised on vajalikud selleks, et jõuda kokkuleppele selles osas, kuidas rahalisi vahendeid kasutada. edasi, kuidas valitakse need temaatilised prioriteedid, kellega partnerluslepinguid sõlmida ja nii edasi, nii et terve rida strateegilisi ettepanekuid mis saavad äh, olla vaid selle intensiivse läbirääkimiste protsessi tulemuseks ning otsustusprotsessi tulemuseks äh, riiklikul tasemel. partnerluslepingu üle peetakse läbirääkimisi riiklikul tasemel, äh, piirkondlikud programmid aga nõuaksid loomulikult ka läbirääkimisi võimuorganitega, kes vastutavad nende programmide eest, nii et tegemist oleks sellise äh, kahe paralleelselt toimuva protsessiga, mis järgneks sellele, kui see pakett heaks kiidetakse, mille siis eelkõige või esialgu peaks heaks kiitma komisjon partnerluslepingu ja siis kiidetakse heaks eraldi programmid edasi temaatiline lähendamine, lähenemine ning territoriaalne lähenemine ja nende vaheline tasakaal. kuna see kõik on seotud ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, siis äh, tegelikult äh, temaatiliste prioriteetide nimekirjast jääb mulje, et justkui midagi on paigast ära. et me oleme tulnud välja justkui ettepanekuga, mis keskendub liiga sekt-, liialt sektoripõhisele lähenemisele ja ei arvesta piisavalt territoriaalse mõõtmega. see loomulikult ei olnud meie eesmärgiks, sest et komisjoni äh, arvates on ühtekuuluvuspoliitika kindlasti poliitikavaldkond, mis põhineb territoriaalsel mõõtmel ja kindlasti peavad regioonid arvestama ka eriliste vajadustega konkreetsel territooriumil ja sellega arvestatakse nii partnerluslepingus kui ka programmides. me tahaksime, et see tasakaal oleks ühtse strateegilises raamistikus ka selge aga tegelikult on seda juba näha ka mõn-, läbi mõningate elementide, mis siia on sisse võetud selleks, et oleks lihtsam tegeleda teatud territoriaalsete vajadustega, äh, nagu näiteks äh, kogukonnal põhinev kohaliku taseme areng, edasi investeeringud, Euroopa Regionaalarengu Fond ning integreeritud linnapiirkondade strateegiad see, kuidas sõlmitakse partnerluslepinguid ja äh, programm tegelikult saab ju alguse sellest samast määrusest ning vajaduste analüüsist piirkondlikul tasemel. ja siis otsustatakse, kuidas siis nende vajadustega täpselt tegeleda. edasi need te-, temaatilised küsimused, lähtepunktiks on loomulikult see, et miks on üldse vaja siin temaatiliselt kuidagi neid eesmärke koondada, lihtsalt sellepärast, et see suurendab fondide kasutamise mõju ja see on ju loomulikult ühtne eesmärk. nüüd küsimus seisneb selles, et kas need ettenähtud mehhanismid takistavad seda, et võtta arvesse regionaalsel tasemel konkreetseid eripärasid? erinevate fondide tarvis on erinevad mehhanismid lihtsalt sellepärast, et äh, fondid töötavad eri moodi, ühtekuuluvusfondi raames on juba aluslepingutest tulenev äh, teemavaldkondade aspekt, sotsiaalfond keskendub neljale peamisele temaatilisele eesmärgi, märgile Euroopa Regionaalarengu Fond, aga võiks potentsiaalselt siis äh, hõlmata üht-teist prioriteeti selleks, et äh, meil oleks midagi, mis päriselt ka töötab, siis äh, teinekord tuleb teha valikuid ja ka raskeid valikuid. selle mehhanismi olemuse üle arutasime me pikalt ja lõppkokkuvõttes jõudis komisjon järeldusele, et kui meil ei ole kindlaks määratud äh, protsente, siis see tegelikult ei tööta ja siis me oma eesmärke ei saavuta, aga me ütlesin, mõistame seda, et siin on ka vajadus paindlikkuse järele. ja võib-olla piisavalt ei ole siin räägitud sellest, milline paindlikkus siin juba sees on. tegelikult ju Regionaalarengu fondis on juba olemas selline paindlikkus, sest et need protsendid määratakse paika riigipõhiselt, nii et kõik regioonid ei pea ilmtingimata pidama kinni nendest täpselt samadest niinimetatud kvootidest. loomulikult eristame me ka erinevaid piirkondade kategooriaid, vähim arenenud piirkonnad viiskümmend protsenti vahenditest, siin ei ole üldse mingisuguseid piiranguid temaatiliste äh, valikute osas, edasi ülemineku kategooriad, nelikümmend protsenti vahenditest, äh, nende osas ei ole mingisuguseid piiranguid ja ülejäänud siis äh, piirangute puhul kakskümmend protsenti on selline vabalt äh, kasutatav vahendite pakett. edasi paindlikkuse kasutamine toetuse saajate poolt see tähendab, et erinevaid, erinevatest allikatest saadud vahendeid saab kasutada samal sama eesmärgi saavutamiseks ja see on ka kindlasti siin väga tähtis paindlikkuselement. nüüd äh, minnes edasi spetsiifiliste, spetsiifilisemate küsimuste juurde. Euroopa territoriaalne koos-, äh, piiriülene infrastruktuur, jah, see on ka loomulikult komisjoni eesmärgiks, sellepärast äh, siin artiklis kuus viidataksegi ju ka Regionaalarengu Fondile Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse määruses. nii et sellega tuleb ka arvestada. edasi lihtsustamisest, ma tõesti ei saa praegu võtta läbi kõiki neid eriviise, kuidas me saame lihtsustada seda regulatiivset raamistikku see on tõesti üks komisjoni ettepaneku peaeesmärke ja kindlasti Äh, oleks väga tore, kui meil oleks ka eraldi arutelu just nimelt sellel teemal, aga on väga palju eri viise, äh, kuidas näiteks äh, kasutada riiklikke ühtlustamisreegleid siis paindlikkuse eesmärgil ja nii edasi. lihtsalt üks näide siit. näiteks meil on ju ühtsed abikõlbulikkusreeglid viie fondi tarvis to-, toetuse saajate vaatenurgast on see asi eh, väga tähtis. ja edasi auditeerimine, ka väga konkreetsed sätted, eh, mis näitavad seda, et alla saja tuhande eurose eelarvega eh, projekti saab siis auditeerida vaid üks kord, nii et meil on veel erinevaid teisi valdkondi, mida võiks ka välja tuua aga siin on meil tõesti võimalik näidata, et me oleme teinud teadlikult jõupingutusi selleks, et oma eesmärgid saavutada. nüüd veel abikõlbulikkuse teema ja käibemaks. mõnes mõttes tegelikult on uued reeglid rangemad kui varasemad, aga see ei tähenda või see tähendab siis seda, et meie eesmärgiks on ikkagi äh, see, et infrastruktuuri toiminguid rahastatakse läbi avalik-õiguslike vahendite käibemaks, mida siis ähm, makstakse konkreetse projekti pealt, et siis see läheb ikkagi ähm, riigieelarvesse, nii et see sõltub siis täpsemalt juba riigieelarve süsteemist, et kuhu see käibe, kuhu need käibemaksuvahendid lõppkokkuvõttes lähevad, aga tegemist ei ole äh, mingisuguste kulutustega, mida tuleks rahastada Euroopa Liidu eelarvest edasi äh, kat-, regioonide kategooriatest. volinik Haan on sellest juba mitu korda rääkinud. ma arvan, et me peame seda kõike käsitlema äh, terve mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku valguses. eesmärgiks on ju ikkagi äh, tasakaalus eelarve ühtekuuluvuspoliitika tarvis, aga samal ajal äh, tuleks tagada ka see, et ühtekuuluvuspoliitika panustaks ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiasse ning tagaks ühtlasi ka selle, et see, need rahalised vahendid, mille regioonid saavad, järgivad nende regioonide majanduslikku arengutaset nii et äh, tegelikult ei saa üldse rääkida siin sellest, et äh, kuidas äh, uue kategooria loomine mõjutab teisi kategooriaid, sest et tegemist on sellise üleüldise äh, raamiga. nii ehk naa ju tehakse kärpeid vastavalt sellele, kui palju on võimelised regioonid raha ära kasutama. edasi makromajanduslikest tingimustest äh, mitmetes sõnavõttudes pandi küsimärgi alla üldse see loogika. siin on tegemist teemaga, mille osas tuleb esitada õiged küsimused. esimene küsimus oleks järgmine. kas oleks loogiline, et meil oleks menetluskord, mis võimaldaks Ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutada äh, selliste meetmete toetuseks, mida võetakse kasutusele siseriiklikult selleks, et äh, eemaldada eelarve defitsiiti või makromajanduslikku tasakaalustamatust. komisjoni arvates peaks see võimalik olema. jah, peaks olema selline mehhanism, mis võimaldaks ümber jagada ühtekuuluvusfondi rahasid, nii et see läheb kokku siseriiklike vahend, äh, eesmärkidega äh, mis on paika pandud selleks, et hakkama saada siis väga raske makromajandusliku olukorraga. ja teine küsimus, mis on siin samuti võimalik tõstatada, puudutab nüüd seda, et kui liikmesriik ei ole suutnud kinni pidada otsustest, mis on tehtud nõukogus, näiteks Äh, korrigeerivate meetmete osas äh, defitsiidi või ähm, makromajandusliku tasakaalu äh, puudumise osas, et siis oleks võimalik kasutada jällegi ühtekuuluvusfondi vahendeid komisjoni arvates see nii olla ei saa, ei, see ei saa olla selline tavakäitumine midagi peaks ikkagi juhtuma sellistes tingimustes selleks, et Euroopa Liidu eelarvest ei antaks endiselt vahendeid liikmesriigile, kus äh, tingimused ei ole üleüldse rahuldavad. aga samal ajal oleks nõus ka sellega, et on vaja täielikku paindlikkust ja selles osas, kuidas maksete peatamine peaks aset leidma, sest et ette ei ole ju võimalik täpselt näha seda, millistel tingimustel seda tehakse ja just sellepärast ongi siin selline laialdane kaalutlusõigus. selleks, et äh, neid rahalisi vahendeid siis suunata ümber sellistesse fondidesse, kus äh, nendest on kasu, nii et äh, peatada võib siis ainult selliste fondide maksed, milles, mille raames maksete jätkamine ei ole lihtsalt enam mõtestatud. tulenevalt siis makromajanduslikest tingimustest ja eelarvealastest tingimustest, kui riik saab toetust ja kui ta peab kinni kõikidest tingimustest, siis kas siis ta peaks endiselt saama siit vahendeid, jah, peaks küll äh,, sest et põhimõtteliselt see töötab samamoodi nagu praegusel perioodil lisavahendite osas. nii et tegemist on sidusa vahendite paketiga, mis on täiesti äh, mõttekas. edasi Euroopa ühendamise rahastu. loomulikult äh, on ju teie komisjoni liikmed kuulnud ka varem meie komisjoni kolleegide sõnavõtte, kes vastutavad määruse eest, kuidas on seotud see rahastu ühtekuuluvuspoliitikaga. väga tähtis on siin tagada see, et see töötab tõhusalt, toimib tõhusalt, sest et me ju teame, et liikmesriikidel on tarvis teada, millised projektid siis saavad raha läbi Euroopa ühendamise rahastaja, millised mitte. ja millele oleks võimalik saada vahendeid ühtekuuluvuspoliitikast, nii et me oleme äh, nõus ja selle osas, selles osas, et peab olema selge, kuidas prioriteedid paika pannakse, seega saavad liikmesriigid juba asju ka ette ära näha, selleks et nad saaksid vastavalt ka oma tööd kavandada nii et mõlemapoolselt kõige paremad tulemused sel juhul, kui äh, vahendid jõuavad õigel ajal õigesse kohta, äh, siis ühelt poolt läbi selle Euroopa ühendamise rahastu, siis et oleks võimalik ka rahastada teisi asju ühtekuuluvuspoliitika kaudu. suur tänu ja Konstantse Kreel ja suur tänu, Danuta! võib-olla tuleb ühte asja siiski üritada selgitada. Lambert ja mina väga põhjendatud põhjustel tõime töödokumendist välja erinevad punktid ja pidasime nende üle sügavat arutelu. ei ole mõtet, et iga kord, kui need kaks tundi meil on ette nähtud, et me räägiksime kõigest, sest kui me räägime kõigest, siis me ei räägi mitte millestki. ja sellepärast ma tõesti palun, keskenduge ainult nendele välja äh, valitud punktidele, sellepärast ma ei öelnud ka mitte midagi makromajandusliku tingimuslikkuse või Euroopa Liidu ühendamise rahastu kohta, sest me praegu ei tegele nende küsimustega, me tegeleme nendega sügavamalt järgmisel aastal. aga nagu need, aga tõesti nüüd need neli prioriteeti, millest me tahtsime rääkida, nende kohta tahaksin siiski mõningaid kommentaare anda. kolleeg Kotmanis küsis kuidas paindlikkus välja peaks nägema et kui ühte asja ei tehta hästi, kas meil on siis võimalik lihtsalt see väl-, minna üle teise prioriteedi juurde. ei, see just ei tohiks võimalik olla, vaid et paindlikkus peaks läbirääkimiste alguses partnerluslepingute üle kohalike omavalitsusasutuste, regionaalvalitsuste, liikmesriikide valitsuste ja Euroopa Komisjonide vahel siis välja tulema ja väga tähtis oleks siis, milli-, kuidas siis regioonid, linnad, vallad saaksid ühineda eh, ja aidata kaasa partnerluslepingute väljatöötamisele. ma arvan, et komisjonis tuleks veel sügavamalt eh, rääkida sellest, mida, mis on nende asjade taga, mis on eh, määruse ettepanekus kirja pandud ja mis siis, mida nad tegelikult ei soovi saavutada, aga me tahame teada, mis suunas siis need algatused lähevad Elizabeth, me võime tõesti pikalt rääkida, ma tean väga hästi, et minu fraktsioon viimastel läbirääkimistel oli äh, verstapostide paikapanemise vastu. kui me nüüd aga need äh, tagasiulatuvalt nüüd sisse paneme ja vaatame, siis me oleme kõik äh, nõus sellega, et Lissaboni leping on läbi kukkunud ja see verstapostide paikapanemine oli ka Lissaboni lepingus paika pandud ja me oleme saanud tõesti küllalt tõendeid selle kohta, et verstapostide paikapanemisega üksi mitte midagi ei saavutata. ja me tõesti peaksime vaatama, kuidas tänapäevaste ettepanekutega on võimalik eesmärke saavutada ja mis on ainult regioonidele, linnadele, valdadele korsetiks selleks, et midagi sisse suruda, mida tegelikult neil vaja ei ole. nimelt pikaajaline regioonide areng peaks olema meie tähelepanu keskmes ja laskem veel rääkida veel ka demograafilistest arengutest ja otse loomulikult demograafiline areng ei ole mitte mingi eesmärk, see on lihtsalt olemas. tegemist on probleemiga, väljakutsega, mis vajab lahendust ja ma arvan, et selle väljakutsega ei ole praegu adekvaatselt tegeletud, eriti kui vaatame seda, mis määruses on kirjas. jah, me võime vaadata, kuidas seda asja korraldada või paremini organiseerida, aga minu arvates on seal praegu lihtsalt liiga vähe arvestatud demograafilise arenguga. ja ei ole tõesti mõeldud selle peale, mida ma soovin tulevase ühtekuuluvuspoliitikuga saavutada. Jan tõstatas ka ühe väga tähtsa küsimuse. nimelt, millal me otsustame sisuliste küsimuste üle kui finantsraamistik on paika pandud, kas siis või enne? sul on täiesti õigus, Jan. nii Lambert kui ka mina oleme veendunud, et meil on vaja, et meil ei ole võimalik lõplikku otsust paika panna enne, kui me ei tea, millised on meie eelarverahad komisjon on valinud nüüd tee, mis ei lähe nii kaugele kui parlament ja kui me vaatame täpsemalt neid asju, siis meil ei ole mitte ainult mitte nii palju vahendeid kui siiamaani, vaid suisa vähem kui praeguse äh, finantsperspektiivi äh, raamistikus, nii et kui nüüd nõukogu veel kärbib, siis toimub see tõesti ühtekuuluvuspoliitika struktuuri arvelt ja me peaksime mõtlema, mida meil on üldse võimalik ühtekuuluvuspoliitikas endale lubada ja mida mitte. võib-olla nõukogu on ka piisavalt nutikas ja ütleb, et oleme nõus nende ettepanekutega, mis on tehtud, siis ei tule meil selle üle vaja, siis ei ole meil vaja selle üle uuesti järele mõelda, kuid praegusel hetkel ma ei tea, kas tõesti nõukogu üldistes struktuurides suudab kokkuleppele jõuda ja ilma eelarveta ei ole meil võimalik lõplikke otsuseid vastu võtta Eh, just sisuliste küsimuste osas. ma arvan, et kõik teised küsimused, eh, mis puudutavad seda nelja prioriteeti, mida me täna tahtsime arutada, selles osas oleme me ühel nõul, me teame, mida me saame saada, millised on prioriteedid ja nüüd me peame lihtsalt välja mõtlema, kuidas seda kõike nüüd saavutada ja kuidas seda kõike määrusesse kirja panna ja kuidas seda kõike lõppude lõpuks niimoodi reguleerida, et üldine määrus ja fondide määrus oleks omavahel kooskõlas, sest nad on tõesti omavahel seotud. ma olen sellega nüüd tõsisemalt äh, tegelenud ja me istume ka pärast ühislaua taha, et vaadata, kuidas seda linnaplaneerimisega kokku panna. see on Ühtekuuluvusfondis kirjas, Maaelu Arengufondis kirjas, üldises määruses piiriülese koostöö määrases kirjas, nii et me peame tõesti olema väga ettevaatlikud, peame mõtlema selle peale, mida me soovime saavutada ja mida on võimalik, kuidas rakendada. ja veel üks märkus, kuna ma kvoote veel ei maininud, rääkimata sellest, et oleksin ko-, konkreetseid näiteid toonud, Martin, ma ei usu, et äh, piirkonnad on nii paindlikud nagu te mainisite, kui ma vaatan paremini arenenud piirkondi, näiteks äh, Põhja-Itaalias, siis on mul esimeseks kohustuseks äh, üldisest eelarvest äh, viiskümmend kaks protsenti EFSF-iks välja anda, siis jääb järgi nelikümmend kaheksa protsenti, sellest vähemalt viis protsenti peab minema linnade arenguks. jäävad järgi kolm, viiskümmend, nelikümmend kolm protsenti neljakümne kolmest protsendist kaheksakümmend protsenti lähevad kolmele võtmeprioriteedile ja kakskümmend protsenti energiatõhususe parandamisele või alternatiivsete energiaallikate toetamisele, nii et ma ei tea, palju sealt järgi jääb, umbes kakskümmend protsenti ja sellest kahekümnest protsendist võin siis ära katta ülejäänud prioriteedid vastavalt piirkonna arengule ja seda ei ole tõesti palju ja läbipaistvusest ja lähtuvusest ei saa siin tõesti rääkida ja seepärast peame me tõesti vaatama, kuidas seda üldist tasakaalu saavutada. ja peame kontrollima, kas see on tõesti see, mida me tahame, sellepärast et me ei soovi ühtekuuluvuspoliitikat, mis täidab ainult Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke, vaid me soovime tagada piirkondade pikaajalise äh, arengu, nii nagu me oleme seda ka kohustatud tegema vastavalt lepingule, nii et me peaksime veel kord tõesti vaatama, kas see on tõesti see paindlikkus, mida meil piirkondades on vaja, selleks et pikaajalises perspektiivis vähendada erinevusi ja paralleelselt sellega ka tagada jätkusuutlik areng. suur tänu! suur tänu, proua Hübner! proua Hübner läks ära korraks, tuleb võib-olla tagasi, aga palus mul nii kaua istungit juhendada, suur tänu, kallis kolleeg. tahtsin sinna veel juurde lisada, et tõesti, me valisime välja neli punkti, mida me soovime arutada, nii nagu Konstantse Kreel seda juba ütles. ja nüüd veel need suhted allfondide ja üldise määruse vahel, et meil on seal temaatilised prioriteedid ja me tõesti peaksime siin veel ka tõesti panema põhilised punktid paika sest nagu Konstantse ütles, et me tõesti peaksime vaatama, kes on pädev, kes allub kellele, millised on need suhted ja see tõesti on laiem küsimus ja näiteks Maaelu Arengufondil pean ma tõesti vaatama, mis jääb energia jaoks järele, siis mul tuleb tõesti vaadata, et ah jaa, kuhu see läheb ja võib-olla mul on võimalik seda raha kuskilt mõnest teisest vahendist veel saada, nii et äh, seda kõike peaksime me veel tegema ja vaatama ja me istume tõesti ühislaua taha ja näiteks vaatame, tuleme siin nüüd teiste punktide juurde, kas see on punktid üksteist, üheksa või kaheksa, äh, see ei ole kerge, me peame tõesti vaatama, et sisulised küsimused saaksid lahendatud ja me tõesti peame paika panema prioriteedid ja nende üle ka arutama ja seda teeme ka koos variraportööridega ja ka komisjoniga tuleb seda kõike arutada. nii palju nendest asjadest, hiljem tuleme teiste punktide tagasi, täna rääkisime sellest neljast prioriteedist, nii et ma jätaksin need asjad sinna paika ja tänan kõiki, kes võtsid sõna nende panuste eest. ja nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt, milleks on päevakorrapunkt number kaheksa, milleks on makropiirkondade strateegiate areng Euroopa Liidus hetkeseis ja tuleviku väljavaated eelkõige Vahemere piirkonnas meie raportööriks selles küsimuses on härra Alfonsi. Teil on sõna, palun. Monsieur le Président. Un... lugupeetud eh, juhataja, ma tunnen natuke muret, sellepärast et varireporterid, kes olid siin kohal kogu pärastlõuna, on nüüd ära läinud eh, peale ühe. aga meil on ainult kakskümmend minutit, äh, see oli ette nähtud homseks, kas üldse on mõtet praegu alustada, ma ei usu, et äh, sellest oleks mingit kasu, eriti äh, võttes arvesse, et kaks variraportööri, mõlemad olid kohal siin terve pärastlõuna, enam ei ole härra Töits ja nii et kas võib-olla ei võiks näiteks Varssavi visiidi küsimust arutada ja siis homme hakkame kell üheksa pihta sellega, nagu ette nähtud? Yeah, I'm a little bit puzzled for because of jah Äh, kogu see seadmestik tekitab minust natukene segadust, aga jah. me võiksime seda arutada siis homme hommikul. ja ma arvan, et sul on õigus, et äh, selleks on vaja ka variraportööre, aga me ei saa muidugi lubada teile tervet tundi, sellepärast ja kui teil on vaja lennuki peale saada, siis tuleb kiirelt teha. aga me võime võib-olla homme poole tunniga selle ära teha, kui olete nõus. nelikümmend minutit. nelikümmend minutit, väga hea. sellisel juhul siis oleme me sellega kokku nõustunud ja läheme edasi ja jah, ma tõesti eelistan niimoodi. degrees. It's okay? Okay. Now, now we have left the uh, report on the delegation. niisiis, regi äh, delegatsiooni visiit Varssavisse, kuusteist, seitseteist oktoober ning äh, meil on selle kohta ka dokument ja nagu nägite, olime seal eesistumise alguses ja täna kuulsime ka sellest, äh, ka ministri arvamust, äh, aga võib-olla äh, lihtsalt kui kõik on nõus sellega, mis on tehtud, siis sellisel juhul jah, tundub niimoodi, siis võib-olla Äh, jah, võib ütelda, et äh, poole aasta jooksul me külastasime siis eesistujariiki ning äh, ja me jätkame ka tulevikus niimoodi, sellepärast et me saame niimoodi väga adekvaatset infot otse eesistujalt, nii et aga nüüd ma näen ühte näppu siiski püsti, härra Albrecht. jah, tahaksin lihtsalt meelde tuletada, et Varssavi visiidi käigus võttis meid vastu regionaalarengu minister ning e, e, räägiti väga palju ka nende uuest regulatsioonist ja raskustest, mis sellega kaasnevad ja ma arvan, et see on oluline nagu ka meie jaoks, e, raportööride jaoks. me peaksime silmas pidama seda, mida üks liikmesriik oma eesistumise ajal ütles selle kohta, ma arvan, et see kohtumine oli päris oluline ning tulemused olid väga olulised, võib-olla mitte praegu, aga kui me regulatsiooni arutame, siis tuleks äh, seda meeles pidada. Dank u wel. Een zeer goede aanvulling. Dan kijk ik naar de agenda. suur tänu selle märkuse eest, selle kommentaari eest. nüüd, mis meil siin päevakorras veel on? tundub, et et äh, meie koosolek on tänaseks lõppenud ja, ja tuleme tagasi homme hommikul vara, juba kell üheksa. selleks, et äh, jätkata tööga nii nagu päevakorras kirjas, aitäh!